kallid kolleegid, alustame. tere tulemast kõigile. istuge oma kohtadele. jätkan itaalia keeles. kõigepealt võtame vastu päevakorra kui te olete sellega nõus, siis eh, kiidame päevakorra heaks, siis läheme teise päevakorrapunkti juurde, kui teil vastuväiteid ei ole. täna on meil väga tihe päevakord ja väga huvitav päevakord. loodan, et jääte kõik siia ka pärastlõunaks, kui meil on kuulamine Euroopa haridussüsteemide kohta seega ma loodan, et te olete siin ka pärastlõunal ja pärast seda, nagu te teate, on meil volinik Tysoniga kohtumine teine päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine üheksateist, kahekümnenda jaanuari ja kahekümne seitsmenda jaanuari protokoll. kui teil märkusi ei ole, siis loeme protokollid kinnitatuks. kolmas punkt Äh, teadaanded, tänane tõlkerežiim on meil prantsuse, saksa, itaalia, hollandi, inglise, taani, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, leedu, poola, sloveeni, bulgaaria ja rumeenia keel meil on äh, ka internetis ülekanne koosolekust ja te teate, et äh, kaheksandal, et viiendal märtsil kella üheksast kaheteist kolmekümneni on naiste ja naiste võrdõiguslikkuse teemaline koosolek. Te teate, et meil on parlamentidevaheline kohtumine ette nähtud koostööd äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega naiste vähestamise ja tüdrukute hariduse teemal. meil on me osaleme ka horisontaalses töörühmas ja meil on ette nähtud kolm arutelupaneeli, üks ähm, ebavõrdsusest hariduses, teiseks Äh, naiste ja tüdrukute väestamine ja kolmas samuti naiste haridusest, mul on hea meel äh, kaasjuhatada seda kohtumist koos Garcia Peresiga, kes on naiskomisjoni esimees ja mul oleks hea meel, kui kõik kultuurikomisjoni liikmed, nii mehed kui naised, oleksid sellel kohtumisel kohal. tahtsin teile öelda ka midagi järgmise päevakorrapunkti kohta tahtsin teile öelda, et kahekümne kaheksandal jaanuaril on meil määruse ettepanek äh, strateegiliste investeeringute fondi kohta. Äh, arutame oma komisjonis seda väga olulist äh, küsimust. ja siin on vastutavaks komisjoniks majanduskomisjon, ega meie osaleme selle raporti väljatöötamises. peale selle on meil esimeste konverentsi järgi veel üks võimalus ra-, tegemist on kolleeg Zdrojevskile usaldatud raportiga, kus meil on veelgi olulisem roll mängida. sekretäriat andis teada, et raportöörid on ametisse nimetatud. kuivõrd Rahvaparteil oli rohkem punkte üle, siis raportööriks nimetati äh, kolleeg Zdrojevski, kes teeb kindlasti väga head tööd ja pärast tuleme selle punkti juurde täna veel tagasi. koordinaatorite koosolek äh, toimub äh, hommikuse sessiooni lõpus ja ajalistel põhjustel ja kuivõrd täna on neljapäev, saadetakse soovitused laiali kirjalikult, nii et et ähm, me suuliselt neid välja ei kuuluta ja homm, homseks kella kaheteistkümneks äh, arutatakse läbi koordinaatorite ettepanekud. kahjuks meil ei ole võimalik äh, teid varem äh, nendest teavitada. nüüd siis neljas päevakorrapunkt algatusraport kolleegi Michael Raimoni poolt uudetud konsensuse poole intellektuaalomandi õiguskaitsel Euroopa Liidu tegevuskava. nägite, et meie päevakord on täna väga tihe, meil on palju arutelusid ette nähtud ja ma arvan, et on väga oluline, et Mm, kõik saaksid osaleda. kuid ma arvan, et iga sõnavõtt peaks kestma ainult paar minutit ja võib-olla saate ka fraktsioonide siseselt oma sõnavõtte kokku võtta selleks, et äh, päevakorrast äh, kinni pidada meil on äh, selle raporti kohta ette nähtud hääletus ja te teate, et koostööst, äh, meil oli väga palju muudatusettepanekuid ja äh, raportöör on näidanud üles suurt avatust, juurikomisjon on vastutav äh, komisjon ja kas te soovisite öelda midagi töökorralduse kohta? kolleeg Gleesos, kas te soovisite öelda midagi töökorralduse kohta? kas ma võin jätkata, küsib esimees mikrofon, palun. ei, tahtsin rääkida päevakorrast väga lühidalt. juba kuu aega on möödas sellest, kui kreeklased hääletasid selle poolt, et taastada oma sõltumatuse suveräänsus riigis ja et lõpuks vabaneda kokku kokkuleppest võlausaldajatega, mul on tunne, et kultuurikomisjon ähm, peaks keskenduma rohkem Kreeka küsimusele, sest Kreekas sündis Euroopa kultuur ja demokraatia. tegemist on kontseptsioonidega, mida me kasutame ju igapäevaselt siin ja ma tahtsin teid hoiatada, et kõik need, kes püüavad takistada Äh, kreeklasi nende eesmärkide saavutamisel, siis äh, nad kukuvad läbi ja ma kutsun kõiki äh, kultuuri eest vastutavaid kolleege üles, et kui te tahate, et kultuur ellu jääks, siis esimene asi on kinni pidada rahva soovidest aitäh selle üleskutse eest, ma tean, milline on teie autoriteet teie äh, koduriigis ja ka siin parlamendis. Äh, kinnitan teile, et äh, iga vaba häält võetakse kuulda. annan nüüd Lähme nüüd edasi Michael Raymondi hääletuse juurde, raporti juurde ja ma tahtsin teada, kas raportööril on midagi öelda, enne kui hakkame hääletama? ei ole? siis saame hääletada. seega paneme, äh, vabandust, võtan ka oma hääletuskaardi välja Scusate. Tante cose da fare, mi sono dimenticata le mie schede. esimees vabandab, et ta unustas oma hääletuskaardi maha. alustame siis hääletusega. Mm, lõige üks, muudatusettepanek üks. tahtsin teid ka hoiatada selles suhtes, et lõikes üks muudatusettepanek kolm, mis on muudetud suulise muudatusettepanekutega siin muud muutus raportööri äh, suhtumine, nii et äh, raportöör on siin poolt. Lähme nüüd siis hääletuse juurde. lõige üks, äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. lõige üks, uus muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. muudatusettepanek kolm. suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. Lähme siis äh, muudatusettepaneku number neli juurde. neli, kes on poolt? vastu, vabandust, ei, nüüd lähme kuuenda muudatusettepaneku juurde. vabandust, lähme kuuenda muudatusettepaneku juurde, sellepärast et eelmised olid heaks kiidetud. Äh, lõige üks, muudatusettepanek kuus, siin on osade kaupa hääletus FTD palvel, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. nüüd siis äh, muudatusettepanek seitse, muudetud suulise muudatusettepanekuga number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kaheksa, lõige üks C uus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd lõige üks üks D muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige üks E, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige üks F, uus muudatusettepanek üksteist. kontrollime. hakkame hääletama. muudatusettepanek number kas ikka muudatusettepanek number üksteist, küsib esimees. kümme öeldakse talle kõrvalt. vabandust. siis muudatusettepanek number kümme. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? vabandust, Rahvaparteil on üks inimene üle ja ka sotsialistidel kaks inimest on üle. hääletus on alanud. nüüd on õige arv liikmeid. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksateist poolt, seitse vastu, erapooletuid kaks. nüüd muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. muudatusettepanek number üksteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on siis lõppenud uuesti sellepärast, et elektrooniline süsteem ei töötanud. hääletame uuesti muudatusettepanekut number üksteist. hääletus on lõppenud. suur äh, häälte enamus poolt. muudatusettepanek number kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmteist muudetud suulise muudatusettepanekuga number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, kes on poolt vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu, tundub, et on heaks kiidetud, kes on erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, ei, see on tagasi võetud. kakskümmend kaks siis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm. ei, see jääb vahele. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa, ei, kes on poolt? vastu erapooletuid heaks kiidetud. nüüd lähme muudatusettepaneku number kolmkümmend juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd läheme muudatusettepaneku kolmkümmend viis juurde. siin on ka suuline muudatusettepanek number neli, kes on poolt vastu, erapooletuid. tundub, et heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, muudetud suulise muudatusettepanekuga number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, muudetud kujul muudatusettepanekuga number kuus, kes, kes ei, vabandust, siin on osade kaupa hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, muudetud suulise muudatusettepanekuga seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, muudetud suulise muudatusettepanekuga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend üks kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. nüüd läheme muudatusettepaneku number nelikümmend kolm juurde. grammatikaakise sulest, kes, siin on osade kaupa hääletus. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud nelikümmend neli. kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. nelikümmend viis. endiselt autor üks grammatikaagis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. nelikümmend kuus. Marlene Mitsi, kes on poolt? vastu? erapooletuid, heaks kiidetud nelikümmend seitse Adinolfi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime, sest ei tõstnud käsi. hääletus on alanud palun äh, tõstke käed hästi kõrgele, kui te hääletate, muidu ei saa aru. hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend poolt, kümme vastu, üks erapooletu. ja muudatusettepanek nelikümmend üheksa, viis A maksuloos sulest vabandust, ütleb esimees, minu tekstist on üks lehekülg puudu. nelikümmend kaheksa, endiselt Adinolfi, viis B uus. kes on poolt? vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud nelikümmend üheksa, lõige viis A uus Markus Roos sulest nüüd nelikümmend üheksa. Žulo, kes on hea, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. kogu teksti üle. hääletus on alanud hääletus lõppenud. kas peame uuesti hääletama? ainult kakskümmend kaks liiget hääletas teeme hääletuse uuesti. on siis hääletus lõppenud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, üheksa vastu, kaks erapooletut. see on siis hääletustulemus. õnnitlen kolleeg Reimonit. aitäh töö eest. nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde kolleeg Zdrojevski ettekanne tema raporti kohta Euroopa strateegiliste investeeringute fond. kolleeg Reimon, kas te soovisite midagi öelda veel um.? jah, suur aitäh, lugupeetud esinaine ja tavaline on see, et Ähm, tänatakse raportööri ja variraportööri hea töö eest, aga praegusel hetkel on see mulle keeruline ülesanne, võttes arvesse seda, mis eile ilmsiks sai. aga sellele vaatamata tahaksin ma tänada äh, töö tegijaid, kuid ma oma nime võtaksin tagasi, sellepärast tegemist on erakordselt halva raportiga. È un suo diritto, mi spiace perché mul on väga kahju, aga see on muidugi teie õigus. Teie tegite oma tööd ja minul on tunne, et kolleegid äh, näitasid ka suurt huvi üles selle töö vastu, igal juhul mul on väga kahju, et asjad niimoodi läksid, loodan, et tulevikus see enam ei kordu. nüüd lähme siis ähm, äh, härra Zdrojevski raporti juurde EFSi kohta. tahtsin teile meelde tuletada, et et äh, esimeste konverents äh, otsustas kaasata meie komisjoni viiekümne kolmanda artikli alusel, mis tähendab, et meil on siin suurem vastutus koos teiste komisjonidega, Contempl, IMCO ja Regi. nagu te teate, te EKON eh, ja eelarvekomisjon on vastutavad ja ITRE ja TRAN on kaasatud viiekümne neljanda artikli põhjal, nii et erinevad komisjonid on kaasatud erinevate alustega ja mm, eelarvekomisjon on kaasatud nagu te teate, meil on täna ainult ingliskeelne tekst, kuid ähm, muudatusettepanekuid võib esitada kõikides keeltes. teised tõlkeversioonid peaksid varsti valmima ja need saadatakse lahti. eelarve ja majanduskomisjoni hääletus toimub kahekümnendal aprillil, meie hääletame kahekümne neljandal märtsil ja üheteistkümnendaks märtsiks tuleb esitada muudatusettepanekud. nüüd saab sõna kolleeg Zdrojevski. E, lugupeetud esinaine, kolleegid. alustan algusest. ma tänan komisjoni liikmeid kõigepealt. ja ma tänan ka äh, proua Doris Päkki. ma tänan äh, neid toetuse eest ja kõik kõiki, kõige selle toetava tööst, mida te olete teinud. Ida, see film näit-, eh, ühesõnaga, mis sai Oscari, eh, näitas meile, et meie tõepoolest võime olla uhked selle filmi toetamise üle oma komitees, komisjonis. nüüd esitades teile mm, arvamuse eelnõu siis eh, ma praegusel hetkel käsitlesin siin niinimetatud Junckeri fondi. siin on kolm probleemi, kõigepealt, kust tuleb raha, teiseks siis, kuidas langetatakse otsuseid, kuidas eraldatakse raha selle fondi alusel. meie komisjon tegelikult eh, on huvitatud ainult selle fondi eesmärkidest ja ma tahaksin teha järgmised kommentaarid. kõigepealt me kõik teame, et Euroopa Komisjon on äh, algatuse taga ja äh, selle algatuse eesmärgiks on stimuleerida äh, pikaajaliselt majanduskasvu ja töökohtade loomist. see strateegia sisaldab väga huvitavaid mõtteid selleks, kuidas me saaksime välja majanduskriisist. komisjon on pakkunud välja raamistiku ja selle hulgas on ka määrus, mis puudutab just nimelt Euroopa strateegilist investeerimisfondi. komisjon ütleb niimoodi, et eh, kaasatakse avalikku raha selleks, et luua investeeringute jaoks sooduskeskkond. Eh, kuusteist miljardit eh, eurot antakse Euroopa Investeerimispanga käsutusse ja investeerimispank eraldab ka ise raha ja komisjon äh, arvab, et äh, niimoodi tekib ühtekokku kolmsada viisteist miljardit lisaraha investeeringuteks. Euroopa Investeerimisfond peaks looma uusi töökohti ja äh, tõstma Euroopa pikaajalist konkurentsivõimet, stimuleerima majanduskasvu võeti vastu otsus äh, selle programmi kaudu investeerida haridusse ja just nimelt sellest ma tahaksin rääkida, aga komisjon ei kasutanud siin ära võimalust äh, tegeleda eh, ka kultuuri- ja loomesektori eh, kasvupotentsiaaliga, sellepärast et kultuuri- ja loomesektoril on väga suur kasvupotentsiaal, ta eh, puudutab erinevaid majandusvaldkondi ja mulle tundub, et kultuurisektor peab olema ka hõlmatud nendesse valdkondadesse, mis on siis seatud kasvu eesmärkidena üles ja kultuur Eh, võib aidata oluliselt kaasa selle plaani edule. rahastamine on oluline, eh, aga eh, sellest ainult ei piisa. on vaja tagada ja kindlustada garantiid just nimelt eesmärkide kaudu, tagamaks, et komisjoni liikmetel on äh, Eh, siis pädevused kõikides valdkondades, mida see eh, fond puudutab. poliitilised eesmärgid tulevad kõrvale jätta, mis võiksid kultuuri ja hariduse kahtluse alla seada ja osa sellest fondist tegelikult rahastatakse sellega ja asi, asi puudutab kolme miljardit eurot. nii et, et see raha võetakse teistest valdkondadest, võetakse Euroopa ühendamise rahastust e, ja see muudutab just nimelt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet. E, just nimelt e, sii-, seal oli ette nähtud raha Europeana jaoks, see, mis peaks olema Euroopa digitaalne muuseum ja praegusel hetkel juba Europeana on alarahastatud. me peame tagama selle, et Europeana ei äh, langeks löögi alla, kui eelarvet tõmmatakse kokku. E, meie komisjon ja parlament üleüldiselt on mm, teinud eh, muudatusettepanekuid ainult enda eh, pädevusvaldkonnas, sellepärast me ei ole teinud palju muudatusettepanekuid. Eh, ja ma, ma loodan, et me neid teeme, ma tänan teid toetuse eest. kes soovib kommenteerida, tuletan teile meelde, et kell üheksa nelikümmend viis tuleb siia volinik Tyson. ma loodan, et meil õnnestub selleks hetkeks arutelu lõpule viia, muidu jätkame hiljem. kaamerapärk, palun ja, vielen herzlichen Dank, ich will es auch. ja, suur aitäh, ma püüan ka lühidalt teha võttes arvesse seda, et meil väga palju aega ei ole, kõigepealt tahaksin südamest tänada raportööri eh, selle väga eh, hea ülevaate eest, mis siin on antud eh, ja, ja ma tahaksin siinkohal mõned põhimõttelised märkused teha, ma olen ka seisukohal, nagu härra Strojevskigi, et me peame hoolitsema selle eest, et ka kultuuri ja loovtööstuse valdkonnas seda investeeringute kava piisavalt arvesse võetakse ja kasutatakse, sellepärast et et minu arvates on väga suur potentsiaal majanduskasvu valdkonnas, tööhõive valdkonnas selle teemaga seotuna. me teame, millised rikkused Euroopas on ja seetõttu on oluline seda kõike kaasata. kultuur, haridus, kasvatustegevus, see kõik on väga oluline osa sellest investeeringute kavast, aga ma pean ka ütlema, et need ettepanekud, mis komisjon on teinud selles valdkonnas, on minu arvates liiga ebaselged, ebakonkreetsed ja seetõttu ma arvan, et mõnes valdkonnas saame me ja peame me asju konkreetsemaks muutma. Äh, mul on põhimõtteline probleem investeeringute kavaga. Äh, siin ei räägita esmajoones äh, uuest rahast, kui me räägime investeeringutest, vaid räägitakse kaheksast miljardist, mis peaks tulema juba kokku lepitud Euroopa Liidu eelarvest ja see puudutab esmajoones just Euroopa ühendamise rahastut, aga ka suurt teadusuuringute programmi ja teadusprogrammi Horizon kaks tuhat kakskümmend ja eh, me peame vaatama, et investeeringute kavast ei saa nii-öelda mingisugune ähm, sõnakõlks ainult ähm,. Horizon kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu on äh, Ehm, ehm, valdkonnad, kuhu tuleb raha suunata, ehm, teadusuuringud, teadustegevus, me ei tohi need rahast ilma jätta, teadusuuringute programm on minu arvates üks meie kõige olulisemaid programme, mis meil Euroopa Liidus on ja ma usun, et meie parlamendina peaksime tegema kõik selleks ja ka siin kultuurikomisjonis kõik selleks, et see programm saaks kahju võimalikult vähe, et sealt võimalikult vähe raha ära võetakse Ähm, ja meil äh, on vaja head investeeringute programmi, ähm, äh, mis oleks suunatud tõesti äh, teadustegevusse jah, tegemist ei ole praegu uue rahaga, tegemist on vana rahaga uues vormis, kui nii võib öelda ja kui me räägime teadusuuringutest ja teadustegevusest, siis me ei tohi oma kuvandit kaotada, oma head kuvandit kaotada ja me peame tagama, et nendesse valdkondadesse tulevikus ka raha investeeritakse, haridus ja koolitustegevus on valdkonnad, mida tuleb kindlasti rohkem rõhutada ja konkreetsemaks muuta. ei piisa sellest, kui me neid lihtsalt üleüldiselt nimetame ja ütleme, et me peame siia ja sinna investeerima, me peame konkreetsemalt kõnelema, konkreetsemad sõnad siia sisse panema Äh, kui me räägime investeerimiskavast äh, ja seda selleks, et ka meie valdkonnas, selles valdkonnas, millest me siin räägime, tooks see kaasa selgeid mõjusid, aitäh! aitäh, äh, Glesos, Ljubatška ja veel kaks kõnelejat, rohkem keegi vist sõna ei soovi ja kõnelejate nimekiri on suletud, palun, kolleeg Glesos. Eh, lugupeetud kolleegid mulle tundub, et on vaja kõrvale panna teatud raha suurte probleemide lahendamiseks, on täiesti selge. et me peame olema väga täpsed selles osas, milline raha läheb näiteks arheoloogilistele eh, väljakaevamistele, muuseumitele, eh, koolitustele, nende inimeste koolitustele, kes nende äh, Eh, valdkondadest vastutavad ja nendes valdkondades tegutsevad, kui palju nemad saavad ja kui palju eh, siis antakse eh, kultuuripealinnade jaoks, kui, kui palju antakse arheoloogiliste väljakaevamiste, välja kaevatud arheoloogiliste mälestusmärkide ülalpidamiseks ja nii edasi. igal aastal nimetatakse teatud linnad, mis peavad näitama oma kultuuri. näiteks vaadake minu riiki, vaadake minu küla. meil on väga väike arv elanikke, aga meil on palju muuseume, raamatukogusid ja ma eh, kutsun teid üles selleks, et eh, kuulutame välja teatud eh, missiooni, et kõik käiksid tillukestes linnades ja vaataksid, mida seal kultuur tähendab, millist kultuuri seal tehakse. ja nagu ma ütlesin alguses, Kreeka inimesed hääletasid muutuste poolt üldvalimistel eh, me tahtsime välja tulla vaesusest, öelda ei Äh, kasinusmeetmetele, me oleme tööpuuduse ja migratsiooni vastu. seiskem siis selle eest, ärgem äh, õõnestagem ennast. kõigepealt kultuur tähendab seda, et me äh, tunnustame inimeste tahet. me ei tohi ette kujutada, me ei tohi lubada seda, et me seisame inimeste teel, kui nad eh, tahavad onda, eh, kui nad tahavad enda sõltumatust kaitsta, kui nad tahavad endast, endalt heita investorite ikke. ma kutsun üles kõiki kolleege austama Kreeka kultuuri, Kreeka ajalugu. ja veel kord, see on palve, palun ärge seiske Kreeka inimeste teel, kes eh, valisid endale tee kuu aega tagasi. aitäh, palun proua Uvatška. suur tänu. kõigepealt eh, tänaksin ma härra Strojevskit. Eh, tegelikult eelkõnelejad võtsid mul sõnad suust ja ma ei hakka seda kõike kordama, aga üks punkt on eh, eriti tähtis minu jaoks. kuus miljardit eurot. kuus miljardit eurot on eh, ainult eh, see raha, mis ei tule juba Euroopa Liidu fondidest, kõikide, kõik teised rahad või tähendab, see kuus miljonit, kuus miljardit eurot tuleb kahest eelarvereast, kõigepealt Euroopa ühendamise rahastust ja siis horisondist kaks tuhat kakskümmend. ja kui te nüüd mm, vaatate, mida see kõik tähendab, kui me raha ära võtame, siis me võtame tegelikult kaks koma seitse miljardit horisondist ja peaaegu kaks eh, miljardit tuleb Euroopa eh, Tehnoloogia ja Uurimisinstituudi arvelt ja nemad tegelevad just haridusega, haridustehnoloogiaga. Eh, nemad eh, tegelevad just nimelt nende asjadega, mis meid kõige rohkem huvitavad, kuidas haridust ühendada tehnoloogiaga. ja praegusel hetkel tundub, et eh, komisjon praegu lihtsalt vaatab, et ta niimoodi õngitseb, kuskohast tal midagi õnnestub kätte saada. aitäh, loodame, et seda veel kaalutakse, nüüd kolleeg Tüpel, palun. Yes, thank you, chair and thank you to... suur tänu, ma tänan eh, kõiki kolleege, raportööri äh, me tõepoolest tahaksime näha seda, et see strateegiline investeeringute fond hõlmaks rohkem raha selleks, et rahastada haridust. on absoluutselt hädavajalik, et eh, see hõlmaks eh, inimesi valasest lapsepõlvest peale kuni surmani ja eriti loomemajandus me ütlesime seda ka oma viimasel arutelul, me teame, kuivõrd eh, loomemajandus aitab kaasa Euroopa Liidus töökohtade loomisel, sellepärast peab see olema hõlmatud investeerimiskavaga. ja teiseks, meie kohustus on see, et me peame eh, survestama liikmesriike, et nad ka rahastaksid seda fondi, sest Eh, nad ei taha seda teha väga meelsasti ja meie peame tagama selle, et nad tõepoolest saaksid aru, et meil on vaja ühiseid Euroopa investeeringuid ja me teame ka seda, et eh, selle fondi eesmärk on kaasata erakapitali ja siis eh, Eh, peavad nii eh, Euroopa tasemel kui ka liikmesriikide tasemel eh, me tulema välja selliste veenvate projektidega, kus erakapital tahaks õla alla panna ja lõpuks me peaksime tagama meie kojas selle, et Horisont kakskümmend kakskümmend on selline asi, millest raha välja ei võeta. raha peab kusagilt leidma, aga igatahes mitte sealt, sest et niimoodi oleme me täiesti öelnud ei teaduslikele eesmärkidele. kolleeg Sõdrova. aitäh, palun kolleeg Sõdrova. suur tänu. ka mina tahaksin toetada muudatusettepanekuid, mida härra Zdrajovski on teinud. aga ma nimetaksin eh, seda, et investeerimisfond, mida praegu ette valmistatakse, et seda ei tohiks kutsuda strateegiliseks, sellepärast et ta ei ole väärt niisugust nime. sest kui me eh, tahame rääkida strateegiast, siis see peab hõlmama ka kultuuristrateegiat. aga eh, selle eh, fondi eesmärk on hoopis investoritele kiiresti raha taskusse ajada. ma loomulikult tean, et eh, kultuuriline, et kultuuri investeerimine on pikaajaline aga see fond eh, tahab kiiresti eh, raha taskusse saada ja sellepärast eh, on vaja veenda inimesi, et seal hõlmataks ka kultuuri. Neid kultuuriprojekte on raske ette valmistada, selleks kulub pikka aega, aga me peame veenma inimesi, et vähemalt investeeri-, et vähemalt investeeringud teadustöösse on hõlmatud. ja kultuuriliselt investeeringult on väga raske kiiresti raha teha, ma saan sellest täiesti aru. haridus ja kultuur eh, tegelikult eh, toodavad, eh, tegelikult toodavad uurimistööd ja innovatsiooni ja need asjad ei ole hõlmatud. mulle tundub, et see fond on loodud selleks, et anda raha et, et, et tegelikult, et tekitada raha ja siis saab seda kasutada pikaajalises investeeringutes. aitäh, nüüd härra Grammatikakis, siis äh, kolleeg Zver ja siis anname sõna ka äh, raportöörile, palun. Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, ως συνήθως. Έχω παρατηρήσει... Teen väga lühidalt, nii nagu tavaliselt. Selle aja jooksul, mil ma olen olnud selle komisjoni liige olen ma näinud, et, et on vahe e, nende suurte sõnade vahel, mida Euroopas räägitakse ja mida tegelikult tehakse, on väga suur. ja ka eelkõnelejad ütlesid, et see vahe järjest kasvab ja ma arvan, et meie reaktsioon kultuurikomisjonina peab olema e, sõnaselge, seda ütlesid ka minu kolleegid. ainukene asi, mida mina tahaksin teha on eh, selles suunas iga eh, püüdluse taha panna ka oma jõud. palun, kolleeg Zver, palun teha lühidalt. suur tänu. tööhõive, eriti just noorte hulgas, on üks eh, kõige kriitilisemaid küsimusi millega me viimasel ajal kokku puutume. statistika näitab, et olukord ei parane, olukord on olnud hull juba viis aastat, eh, töötuse määr on sama noorte hulgas ja statistika vähemalt mingisuguseid paranemismärke ei näita. Junckeri eh, strateegiline plaan võib olla võimalus eh, selles vallas olukorda parandada aga küsimus on selles, kas me suudame eh, kasutada seda fondi just noorsoo tööhõive osas, sellepärast et siin on teatud kokkulangevus Euroopa Sotsiaalfondiga ja teiste fondidega. Neid on tegelikult võimalik ühendada Junckeri fondiga selleks, et vähendada noorte eh, tööpuudust, et eh, parandada eh, hariduse kvaliteeti aitäh, kas komisjon soovib midagi lisada, sest meie rõhutame, kui oluline on aktiivne koostöö komisjoniga selleks, et me saaksime saada rohkem tähelepanu haridusküsimustele. volinik juba jõudis siia. võib-olla saate kiiresti oma sõnavõttu ära öelda? Uh, jah, me arvame, et see määrtu, määruse eelnõu on väga hea, see eh, soodustab hariduskultuuri ja ka eh, loomesektorit niimoodi me eh, edendame innovatsiooni ja majanduskasvu ja need on tõepoolest väga silmapaistvalt välja toodud eesmärkide sees. tuleb meeles pidada, et eh, kultuuri ja haridus ja loomesektorit saab rahastada selle rahaga, mis on ette nähtud Euroopa Investeerimisfondi jaoks. ja Eh, seda raha on võimalik kasutada ka infrastruktuuri arendamiseks ja eh, siis kultuuripärandi projektide jaoks. aga palun ärge unustage, ma arvan, et te kõik seda muidugi ka teate, et eh, see fond on loodud selleks, et kaasata eraraha ja ja eh, kultuuri ja loomevaldkond peab siis eh, töötama käsikäes erasektoriga. E- see ongi meie ees seisev väljakutse ja loodame tugevale koostööle komisjoniga. nüüd veel lõppsõna härra Strojevskile, tervitame samas siin proua Tysonit ja palun tal oodata ainult üks minut, kuni lõpetame oma arutelu mina tahaksin tänada eh, teid kõiki toetusavalduste eest, me tõepoolest teeme kõik, mis võimalik, et eh, viiendasse punkti viia sisse eh, teie muudatusettepanekud, et meie eesmärgid ja kavatsused oleksid konkreetsema, konkreetsemad selleks, et puhuda uuesti elu sisse kultuurisektorile ja et kultuur ei maksaks investeerimisprogrammi eest. ma olen tänulik ka teie ettepanekute eest, kui eh, eh, te neid mulle esitate kirjalikult. kui me tahame, aga ma tuletan teile meelde, et kui me tahame olla tõhusad, siis me ei tohiks ka liiga palju tahta, sest kui me tahame ülearu, siis lükatakse meie ettepanekud tagasi. meie peame tagama selle, et sellest fondist saaks kasu kultuur kolleeg Drojevski, Drojevski. aitäh. ja ähm, ka ähm, esimesel konverentsil käsitletakse seda raportit Liit ja ka majandus- ja eelarvekomisjon selgitavad seisukohti, kuid teie raport annab kindlasti kogu sellele protsessile hoogu juurde ja selgitame neid küsimusi edaspidi ka täiskogul viiskümmend kolm pluss meie jaoks tähendab, et meie oleme variraportööride kaudu rohkem kaasatud ja puudutame punkte, mis on otsustajate ees laual ja anname kaalu juurde oma argumentidele, mis puudutavad haridust ja kultuuri ja tagame, et need teemad on palju rohkem esindatud. sest ähm, ähm, ja, ja siinkohal loodan tugevale koostööle komisjoni ning Läti eesistujaga. nüüd annan Eh, sõna volinikule ja tänan teda kannatlikkuse eest. me ei ole üksteist näinud esimesest oktoobrist peale, kui toimus ühiskuulamine tööhõive ja kultuurikomisjoniga. Teil on väga oluline ja strateegiline portfell meie jaoks meil on ette nähtud äh, tööhõivekomisjoniga ühine kuulamine ka haridussüsteemi äh, reformi, vaesuse ja noorte äh, tööhõive kohta annan teile võimaluse kümne minuti jooksul teha sissejuhatav sõnavõtt ja siis esitame küsimusi ning teil on pärast seda võimalus vastata neile. palun kolleegidel ajapiirangutest kinni pidada ja annan teile paar sissejuhatavat suunist. kõigepealt, nagu te teate, kultuurikomisjonil on holistiline pädevus haridusvallas. hoolimata sellest, et komisjonis on täiskasvanute hariduse pädevus viidud tööhõive peadirektoraadi alla. sellepärast me ei tohi silmist kaotada elukestva õppe aspekti, sellepärast et äh, see tähendaks strateegilise lähenemise kaotamist. ja me peame vaatama, milliseid meetmeid on võetud või kavatsetakse võtta muuta järkjärguliseks üleminekuks ning tugevaks koostööks hariduse ja kultuuri peadirektoraadiga. ma peame paremini mõistma teie seisukohta uuest strateegiast ja uutest poliitikatest lähtuvalt selleks, et täpsustada noorte garantii ja teiste aspektide kaasatust. meie tegeleme ka Bologna protsessiga, mille kohta meil on täna ette nähtud raport ja meil on ka haridusettevõtluse kohta väljatöötamisel raport. me peame tihedamat koostööd tegema kõikide valdkondade vahel ja tugevdama ka küsimust, mis puudutab integreeritud lähenemist haridusvaldkonnas. põhilisteks väljakutseteks on äh, haridusvallas just majanduskasv ja intellektuaalne majanduskasv, nii et meie töötame just sellises vaimus ja loodame teie toetusele, palun Uh, suur aitäh, proua esinaine, selle võrratu sissejuhatuse eest. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, mul on väga hea meel täna siin olla. ma olen tagasi siin eh, oma koduses kojas eh, ma näen siin palju uusi nägusid ja ma loodan, et eh, teie olete nii rahul oma parlamentaarse eluga, nagu olin seda ka mina mina olen nüüd esmakordselt siin komisjonis pärast äh, minu kuulamisi ja tahaksin nüüd äh, äh, teha sissejuhatava tutvustava sõnavõtu, ma teen seda inglise keeles ja ma olen pärast hiljem ka teie, mm, teile kättesaadav ja kõigepealt ma alustan siis inglise keeles, nagu ma ütlesin, ja pärast hiljem vastan oma emakeeles küsimustele no igal juhul äh, sotsiaalküsimused, liikuvusoskuste arendamine, need on minu pädevusvaldkonnas ja mina, pädevusvaldkonnad ja mina tahaksin positiivse noodiga alustada. Äh, tööturu näitajad on viimasel ähm, aast-, ajal andnud äh, meile põhjust olla optimistlikud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks oli pool miljonit inimest vähem tööta kui eelnevalt eh, ning eh, prognoosid ütlevad, et olukord paraneb eh, Euroopas aastal kaks tuhat viisteist ja ka hiljem ja ehm, ehm, me usume, et olukord on parem, aga loomulikult ei ole mõtet olla liiga rahulolev ja eh, nüüd loorberitele puhkama jääda, sellepärast et eh, Euroopas on endiselt kakskümmend neli miljonit inimest, kes on tööta ja me teame, et eh, Nende hulgas on vähemalt viis no,, viis miljonit noort inimest, inimesed, kes on vanuses viisteist kuni kakskümmend neli ja nad on ilma tööta. ja me teame, et nende noorte hulgas on vähemalt kolmkümmend kaks protsenti olnud tööta vähemalt ühe aasta. Need on inimesed, keda me peame siis äh, pikaajalisteks töötuteks ja need on inimesed, kes on noored inimesed ja seetõttu peame meie esmalt just keskenduma töökohtade loomisele, eriti just nendele viiele miljonile noorele inimesele, kes on töötud praegusel hetkel. me peame looma töökohti, äh, kuid need töökohad ei teki iseenesest. Äh, nende tekitamine väljatöötamiseks tuleb äh, süsteemselt tegutseda, tuleb tegeleda ähm, tööturu äh, stagneerimise küsimusega, põhjustega ja tuleb investeerida ma tahaksin rääkida lühidalt ka investeerimispaketist. Äh, see investeerimiskava, mille eelmise aasta lõpus Juncker välja tõi, me kutsume seda komisjonis Junckeri Kataineni plaaniks. Eh, tegemist ei ole mitte ainult puhtalt investeerimiskavaga, eh, tegemist on nii-öelda uue sambaga eh, kolmnurgas, mille najal Junckeri komisjon tahab tööd teha, me tahame olla eelarveliselt vastutavad, me tahame läbi viia struktuurireforme, me teame, et meil on neid vaja Äh, see on ka see, mis äh, on olnud endise komisjoni äh, tööprogrammides ja eesmärkide hulgas, aga me tahame omalt poolt siia midagi veel lisada, sellepärast et ainult kui me oleme fiskaalselt vastutustundlikud ja kui me püüame finantsstabiilsuse säilitada ja struktuurireforme läbi viia, suudame me edasi liikuda Ehm, meil on väga palju ülesandeid veel ees, mida ei ole veel ära tehtud ka liikmesriikides, aga me kõige selle taustal teame, et investeeringuid on vaja, ehm, me teame, et kõikidele investeeringutele, mida on vaja teha, ei ole võimalik saada avaliku sektori rahastust, ehm, meil on vaja erasektori rahastust, see on nii-öelda uinuv raha ja meil on vaja neid uinuvaid investeeringuid äratada. seda see investeerimiskava endast kujutabki, meil on vaja ähm, avaliku sektori raha Euroopas võtta selleks, et anda tagatisi erasektorile, selleks, et meelitada erasektori raha investeeringutesse ja meil on neid investeeringuid vaja selleks, et majanduskasvu saavutada, et luua uusi töökohti, kvaliteetseid töökohti. ja tegemist on väga olulise osaga selle uue komisjoni tööprogrammist meil on seda vaja sellepärast, et see saab aidata inimesi äh, näha, kus on uued võimalused ja meie omalt poolt peame tegema seda, et kui uued võimalused on nähtavad, siis eh, meil oleks inimesi, kes saaks neid võimalusi ka ära kasutada ja seetõttu me peamegi vägagi investeerima eriti just noorte inimeste oskustesse ja teadmistesse. me peame keskenduma ka lisaks noortele mm, pikaajalistele töötustele, aga tegelikult kõikidele inimestele, sellepärast et meil on ju elukestva õppe filosoofia, maffia ja me peame kõiki inimesi siis kaasama ja nüüd äh, kaheksakümmend miljardit, kui ma ei eksi, kaheksakümmend kuus miljardit on Euroopa äh, Sotsiaalfondist tulnud äh, selleks rahastamisperioodiks ehk siis Euroopa Sotsiaalfondist järgmine seitsme aasta jooksul on ette nähtud kaheksakümmend kuus miljardit. minu ettepanek on suurendada eelrahastamist noorsooalgatuse kaudu ühe miljardi euro võrra. Eh, see on algatus, millega me tulime välja eh, neljandal veebruaril ehk siis sellel kuul juba ja me me tahame jõuda kuuesaja viiekümne tuhande noore inimeseni selleks, et eh, aidata neid kiiremini töökohtadele. me meil on äh, noorsoo algatus, nagu te teate, me oleme palunud äh, liikmesriikidel äh, teha midagi selleks, et noori suunata, aga me näeme, et liikmesriikides äh, Eh, ei eh, liiguta selles vallas piisavalt kiiresti edasi, eh, sest paljudel liikmesriikidel on eelarvepiirangud ja nad ütlevad, et raha ei ole selleks, et projekte eelfinantseerida ja seetõttu me oleme esmakordselt läinud väga erakordset teed pidi, meil on Euroopa Sotsiaalfondi süsteem, struktuurifondi süsteem, millest me anname kolmekümne protsendi ulatuses eelrahastamistoetust kohe projektide alguses ja see näitab, kuidas meie komisjon on pühendunud noorte inimeste aitamisele mm, nii palju, kui see võimalik on ja see on äh, kindlasti midagi, mille osas te meiega ühel nõul olete. ja teisest küljest meil on struktuurireformid, mis peaksid jätkuma selleks, et tagada majanduskasv äh, ja töökoht eksporti soosiv äh, ärikeskkond, eriti just väikestele ettevõtetele, keskmise suurusega ettevõtetele, kes on endiselt veel äh, töökohtade loomise mootoriks. Äh, see kõik kujutab endast näiteks maksusüsteemide lihtsustamist, paremaid seoseid haridussüsteemide ja tööturule sisenemissüsteemide vahel, see on väga oluline lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid, selleks, et äh, inimesed oleksid paremini tööle võetavad, on neile vaja anda õiged oskused, me peame ähm, seetõttu paremini aru saama sellest, millised on äh, uued vajadused, kus on nihkeid inimeste oskuste ja vajaduste, tööturu vajaduste vahel siis ja seetõttu me peame tegema tööd koos äh, koolitajate ja õpetajatega. see loomulikult ei lahenda ja ei olegi mõeldud lahendamaks äh, tööandjate otseseid vajadusi või koheseid vajadusi, selle eesmärgiks on äh, ette näha trende, suundumusi, selleks et kui inimesed koolitussüsteemidest väljuvad, oleks neil paremad võimalused saada häid töökohti oma valitud erialavaldkonnas. inimeste päästamine äh, on väga oluline selleks, et homseid karjääre suunata tuleb äh, mõelda, milliseid oskusi on vaja järgnevatel aastatel, me teame, et äh, ettevõtted ja ühiskond arenevad väga kiiresti ja sellel taustal me teame, et paljud töökohad ja selleks vajalikke ei ole veel meil, ei ole meile veel teada kuid eh, me teame, et eh, praegusel hetkel on tööpuudus, aga ka oskuste puudus, eh, mõlemad täheldatavad nii regionaalsel tasandil kui mujal. oskused ei vasta mm, vajadustele ja see piirab kasvu ja innovatsiooni ja me näeme ka seda, et äh, on inimesi, kes äh, peavad äh, ja on sunnitud vastu võtma töökohti, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile, nõuavad madalamat kvalifikatsiooni, kui neil tegelikult on ja see põhjustab frustratsiooni nendele inimestele see tähendab siis seda, et oskused ei vasta tööturu vajadustele ja äh, me peame tegelema hariduse ja koolituse asjakohasusega. ja lisaks eh, eh, spetsiifiliste oskustele, mis on seotud teatud karjäärivalikutega ja me teame, et paljudes liikmesriikides eh, ei ole piisavalt põhioskusi, ma räägin siin inseneriteadustest, matemaatikast, teadustöö vajadustest aga me teame, et lisaks sellele on meil vaja ka teisi äh, oskusi, meil on vaja ka ettevõtlusoskusi äh, nii inimeste jaoks, äh, kes äh, Äh, lõppude lõpuks oma ettevõtted loovad, kuid laiemalt äh, on seda vaja inimestel selleks, et mõtet reaalsuseks muuta. Äh, siia on kaasatud ka riskide võtmise julgus, oskus projekte planeerida ja ellu rakendada, need on oskused, mida tööandjad hindavad. oskuste ülekandmine, ähm, probleemide lahendamine, keeleoskused, meeskonnatöö oskus, ka eh, need on oskused, mida tööandjad järjest rohkem eh, otsivad ja näha tahavad. ja loomulikult sotsiaalsed eh, pädevused on ka midagi, mida ei tohi alahinnata, kui me räägime mm, aktiivsetest kodanikest. meil on kogemused näidanud seda, et asjakohased oskused suurendavad inimeste töölevõetavust need on ähm, just sellised pädevused, mida noortel sageli ei ole, mida nad ei saa kusagilt. ja koolitusprogrammid, mis äh, hõlmavad endas äh, tööpõhist õpet, ähm, praktikaid, äh, kahest koolitust õpet, see kõik saab anda praktikantidele, õppuritele võimaluse rakendada neid teadmisi, mida nad klassiruumis on saanud ka reaalses elus on äh, riigid, kus on väga äh, hea kutseõppesüsteem ja praktika, kohtade süsteem ja me näeme, et sellised riigid äh, saavad paremini hakkama, kui me räägime noorte tööpuuduse vastasest võistlusest see puudutab ka selliseid noori, kellel on suuri tõkkeid, need, kes on koolidest liiga vara lahkunud, välja kukkunud. ja see puudutab ka niitse oluline on ka see, et äh, kas äh, kutseõpet ja koolitust äh, hinnatakse piiravalt, piisavalt kõrgelt ühiskonna poolt, noorte endi poolt ja nende vanemate poolt kutseharidus ja koolitus äh, peaks olema esmaseks valikuks ja mitte mm, teiseks äh, lahenduseks. see avab äh, uksi headele töökohtadele ja pakub väga häid karjääre ja seetõttu Kopenhaageni protsessi järgnevas faasis tahaksin ma prioritiseerida seda, mida saab komisjon ära teha selleks, et toetada liikmesriike nende püüdlustes kaasa ajastamaks kutseõppe ja haridussüsteemi selleks, et parandada parandada selle süsteemi kuvandit. ma olen ka veendunud, et me peame mobiliseerima rohkem sidusrühmi, eh, muuhulgas ka VKE-sid, eh, selleks, et eh, parandada praktikakohtade kuvandit üle kogu Euroopa Liidu, siia hulka kuulub ka praktik-, kummide liidu edendamine. meil on vaja, et et eh, noortel oleks võimalik eh, saada jalg tööturu ukse vahele, see on see, mis on oluline ja proua esinaine, kallid kolleegid, lisaks sellele eh, me peame tegelema ka täiskasvanuõppega. E, esmase töökoha saamine on otsustava tähtsusega, kuid oluline, väga oluline on ka karjääriredelil püsida ja seal ülespoole liikuda, see nõuab kohanemisvõimet ja pidevat õpet elukestva õppe raames pooled kõigist madalate oskustega täiskasvanutest küll töötavad, kuid äh, sageli on nad äh, lõksus, mis koosneb äh, madalapalgalisest töökohast ja oskuste puudusest, mis ei võimalda neil saada paremat töökohta ja paremat palka. nii madalate oskustega kui keskmiste oskustega töötajad saavad tegelikult ka liikuda paremate väljavaadete suunal oskuste poliitika ma olen veendunud, et see valdkond mängib ka väga olulist rolli äh, hästi toimiva tööturu toetamisel. Äh, minu enda pädevus, pädevusvaldkond näitab, kui oluline äh, on oskuste ja töö parem kokkutoomine aga loomulikult äh, oskusi ei arendata isolatsioonis edasi, äh, seda tehakse kogemuse baasilt, hariduse baasilt. mina teen äh, palju tööd ja te võite mind usaldada, et ma teen palju tööd koos volinik Navratšitsiga selleks, et tagada, et oskused, haridus ja tööhõive oleks omavahel tihedalt integreeritud. ma äh, Äh, ootan ka tänast arutelu ja mitte tegelikult ainult tänast arutelu, vaid ka tulevasi arutelusid selleks, et äh, mõelda, kuidas oleks võimalik tagada see, et meie elanikkonna oskused saaksid kujundada ja toetada majanduskasvu selliselt, et see majanduskasv oleks äh, õiglane ja vastupidav. Euroopa sotsiaalne turumajandus toimib, me peame vaatama, kus see toimib meie kõigi heaks ja me peame vaatama, kus see võimaldab inimesed äh, ja tasustatud tööd teha. suur aitäh ja ma ootan nüüd arvamuste vahetust, aitäh! jah, peame tänama volinik Dysonit väga selge sõnavõtu eest ja ka selle eest, et te pöörate meie komisjonile nii suurt tähelepanu ja soovite meiega koostööd teha. me hindame teie soove väga kõrgelt poolt ja me pöörame suurt tähelepanu ka sellele kolmekümnele protsendile, mis on ette nähtud noortele ja täname teid selle lähenemise eest ähm, läbi mille te mõistate pädevuse olulisust ja mm, erinevate õpete vormide olulisust ja ka elukestva õppe olulisust, sest et meil on tänu sellele võimalus tagada, et erinevad haridussüsteemid teevad paremat koostööd tööturu nimel ja saame ühendada erinevaid oskusi nii et ma arvan, et tegemist on hea alusega aruteluks. ma ütlen kiiresti, kes äh, on kõnelejad. Morgano. Truppel, Word, Grammatikakis, Ferajan, Libatška, Nekov, Sidrova ja e Morgano, okei okay?? annan kohe sõna kolleeg Jutšukile. Thank you, Chair, dear colleague lugupeetud kolleegid, eh, proua volinik, oluline on see, et kasutatakse ära eh, liikumisvõimalust, et parandada tööturu olukorda, aga kahjuks meie jaoks ei olnud selge, kuidas konkreetsed komisjoni tegevused eh, aitavad meid selles vallas tööpuudus eh, on üsna kõrge, eriti eh, noorte hulgas ja eh, liikmesriikide noored on tundnud raskusi selles osas, et nad saaksid liikuda, see on fundamentaalne Euroopa kodanike inimõigus ja sellepärast ma küsiksin teie käest, millised instrumendid, millised tegevused on komisjonil ette nähtud selleks, et tagada Euroopa Liidu kõikidele kodanikele kodanikele eh, vaba liikumine, nii et nad saaksid ükstaskõik kus eh, osaleda tööturul ja milliseid instrumente selles osas kasutatakse, aitäh! Eh, may I collect some okay. answers? teeme niimoodi, et ma võtan mõned vastused ja siis teie pärast reageerite nendele. Thank you, chair and thank you, Miss. suur tänu suur tänu, proua volinik, selle kõne eest, ma olen täiesti ehm, nõus teiega, et eh, meil on tõepoolest äärmiselt vaja inimeste eh, oskusi parandada, muuta, teha seda elukestva õppe kaugu eh, aga ma küsin nüüd investeeringute kohta. mulle tundub, et me peame tõepoolest ühendama omavahel uued oskused ja vanade oskuste edasiarendamine aga kuidas see kõik seostub, eh, eh, kuidas see kõik seostub eh, ökoloogiliste aspektidega, majanduse rohelistamisega, CO2 vähendamisega ja nii edasi, ma küsin, tähendab seda, kuidas see üldiselt sobitub sellesse öö, ehm, oskuste parandamisse Euroopa Liidus ja kuidas see seostub ökoloogilise transformatsiooniga? Julju Vood uh,. Sorry about that I.... Eh, vabandan, ma ei saanud mikrofoni sisse lülitatud. aitäh, volinik. Eh, tegelikult ma pean ütlema, et mina teie eh, ettevaatlikku optimismi ei jaga mina olen töötanud noortega terve eluaeg ja kui ma lähen koju oma valijate hulka, siis ma näen, et inimesed on meeleheitel ma äh, tahaksin küsida teie käest, millist tööhõivet me võiksime pakkuda noortele inimestele, võib-olla tõesti numbrid muutuvad, aga ma näen järjest rohkem, kuidas noored inimesed elavad vaesuses, nad küll töötavad, aga nad on vaesed ja see on täiesti uus äh, fenomen, et on inimesed, kes äh, töötavad ja on vaesed, nii et me oleme tegelikult tervele äh, noorte põlvkonnale äh, terve noorte põlvkonna suut, sundinud olema läbikukkunud. ma tahaksin rõhustada, et noored inimesed ei ole mitte orjad eh, eh, ettevõtete käes, kellel ei ole südametunnistust, kes ajavad taga ainult oma kasumit. me peame tõepoolest tegema midagi, et noori inimesi hinnataks, et nende eh, oskusi, et nende eh, annet midagi anda ühiskonnale ka hinnatakse. Nad peavad saama eh, aktiivseteks eh, osalejateks majanduses, kes midagi annavad ühiskonnale. ja minu arvates oleks väga hea, kui me näeme, kuidas teie eh, komisjon käsitleb eh, sotsiaalaspekte, kuidas ta seostab neid paremini teiste, eh, teiste aspektidega niimoodi, et sotsiaalküsimused ei kaoks ära teiste valdkondade vahel ja me näeme siin hariduskomisjonis, kuidas seda juhtub. loomulikult me ei peaks üldse kitsalt ko koondama oma tähelepanu mingi teatud küsimustele, näiteks kas see on siis eh, sooline võrdõiguslikkus või mis iganes. Eh, niimoodi võib minna üks eh, põlvkond täiesti kaduma. ma tahan öelda, et noored inimesed on osapooled ja e, noored inimesed on tulnud meie juurde, käisid meie e, komisjonis, nad e, olid väga väljakutsuvad ja väga innovatiivsed, aga me ei tohi nendele ainult anda tühje lubadusi, me peame tõepoolest neid käsitlema kui osapooli, keda me tähelepanelikult kuulame ja me tegutseme ka nende ettepanekute ja nõuande järgi. Eh, aitäh, palun härra Grammatikakis, siis eh, kolleeg Ferrajan ja siis anname sõna volinikule. kirja proadrus ja kirja komisjonär, Otine Simandiki, Simerni Määra. Eh, esinaine, volinik. mulle tundub, et täna on oluline koosolek, ma tahan teid tänada mõlemaid sellest, et te kohal olete. aga mina räägin õpetajana ja siis alles panen ma paha, pähe oma saadikumütsi. me kuulsime just voliniku käest eh, väga olulisi asju, eh, sest tal on väga struktureeritud selge eh, ettekujutus asjadest aga kui ma vaatan nüüd seda tabelit, mille te meile andsite, siis ma näen eh, parlamendisaadikuna, et töötuse tase on minu eh, koduriigis viiskümmend kaheksa protsenti, nelikümmend eh, Itaalias ja nii edasi. ma ei kahtle üldsegi selles, et komisjon tõepoolest pingutab. olukord on raske ja tõepoolest eh, püüab teha kõik, mis võimalik, aga tõepoolest, kui asjad ei lähe ikkagi, kui ikkagi ümmargust ei õnnestu teha kandiliseks või vastupidi, siis on teoorias midagi valesti. Eh, teen alati lühidalt, eh, nii nagu alati, aga ma teen nüüd lühidalt kokkuvõtte, kui selline olukord jätkub, siis meil tekib must meeleheitel Euroopa, mitte seda ei taha mitte keegi. meil on vaja muuta teooriat, kuidas, seda ma ei oska teile öelda võib-olla me saame eh, lõpetada eh, kasinusmeetmed, võib-olla teha midagi muud, aga asi on kiire. õpetaja, eh, eurooplane, parlamendisaadik, ütlen ma teile, asi on väga kiire. kolleeg Ferajan aitäh, härra Farajan. kõigepealt tahaksin ka mina tänada volinik Tysonit hea ettekande eest ja ka selle eest, et ta Äh, tõstis esile just koostöö haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Äh, te äh, olete olete rääkinud ka sellest, et duaalsed haridussüsteemid on väga head eh, edu eh, toonud kaasa ja seetõttu minu küsimus on selline, et ühest küljest on sellised ettevõtted, kes otsivad tööjõudu, teisest küljest on palju noori inimesi, kes ei leia tööd. Eh, milline on komisjoni seisukoht sellega seoses, toetamaks riike, kes Äh, tahavad äh, tugevamalt pakkuda sellist duaalset äh, haridussüsteemi, ma ei mõtle mitte ainult kutseõppele siinkohas, vaid ka muud. ja kuidas oleks võimalik seda toetada, kas Euroopa Liidu poolseid programme on selleks, et selliseid struktuure ja nende ülesehitamist toetada äh, Äh, kui liikmesriigid neid struktuure luua tahavad ja kas komisjon äh, on tegelenud äh, selle uurimisega, miks mõnedes riikides see süsteem hästi toimub ja teistes jälle mitte? mõned ettevõtted isegi investeerivad ise koolituse, haridusse ja äh, see kahene süsteem, sõltuvalt sellest, olgu ta kõrgkoolidega seotud või äh, kutseõppega seotud, äh, siis tõesti ettevõtted investeerivad sellesse ja ettevõtted siis panustavad sellesse ja kas komisjonil on äh, mingid mõtted selle kohta, kuidas äh, ettevõtted motiveerida sellistes riikides, kus töö, tööpuuduse noorte hulgas on väga suur, investeerima ka rohkem äh, sellesse suunda, selleks, et majandust elavdada, see muudaks lihtsamaks töökohtade loomine noortele ja juurdepääs tööturule, mobiilsus äh,, Ähm, kutseõppe mm, tunnustamine, eriti just kõrgkooli valdkonnas on meil problemaatika Euroopa Liidus igale poole tunnustata ähm, tunnistusi ähm, ja seetõttu on äh, noortel äh, raske töökohtadele kandideerida ja kolmandaks äh, võõrkeeleoskus oskus Äh, see on oluline, et äh, teistes riikides töökohti otsida, aga kas komisjoni jaoks on oluline toetada mobiilsust äh, võõrkeelte õppimise läbi, et kas seda oleks võimalik ka toetada, aitäh? lugupeetud volinik, tundub, et meil on juba väga palju argumente siin välja öeldud, nii et annan teile võimaluse vastata. Ehm, suur tänu esimene küsimus puudutas Euroopas mobiilsust. ja milline on meie poliitika just nimelt mobiilsuse osas? ma arvan, ma saan seda küsimust üle vastata väga selgelt. meie komisjon toetab mobiilsust. Äh, liikumisvabadus on üks aluslepingute põhisambaid ja seepärast meie äh, jätkame selle samba toestamist see on andnud meile suuri eeliseid sotsiaalses valdkonnas ja see on oluline ka noorte arenguks, nii et me jätkame oma tööd selle nimel, et seda aluslepingu põhimõtet igati toetada igasuguste teiste dokumentide kaudu, dokumentide, kaupade ja teenuste vaba liikumine, siis lähetatud töötajate dokumentide kaudu ja nii edasi. möödunud aastal me, möödunud aastast alates me oleme hoidnud väga eh, täpselt olukorda kontrolli all ja tegelikult asi ei ole ainult selles, et me järgime trende, vaid oluline on, et me neid trende ka eh, muudaksime tegelikult eh, mobiilsus Euroopas on suhteliselt väike liikuvus umbes, umbes eh, kolm ja pool protsenti inimestest ainult töötavad mujal kui oma koduriigis, nii et, et mobiilsus ei ole meil väga suur, kuid sellele vaatamata on väga palju inimesi, kes arvavad, et tegelik tegelikult eh, liikuvus toob endaga kaasa ohu, nad arvavad, et eh, koduturul võetakse nendel töö käest ära, kui tulevad inimesed teistest riikidest. ma kuulen eh, selles osas väga palju kaebusi, räägitakse, et see susub Äh, et see muutub halvasti sotsiaalkindlustusele ja nii edasi, ma kinnitan teile, et me äh, töötame selle teema kallal, et see on meie tööprogrammis ja äh, aasta teises pooles me võtame vastu teatud dokumente selles osas. me püüame eh, sünteesida fakte ja numbreid, me püüame vaadata, mis eh, toimub, me vaatame, millised on liikumisvood, kes läheb kuhu, milline on oht eh, sotsiaalkindlustusele ja milline on siis see fakt ajude äravoolu osas, et me tõepoolest saaksime tõese pildi olukorrast ja kui meil see pilt on olemas siis me eh, vaatame asja väga eh, põhjalikult läbi, me teeme seda sihipäraselt ja tuleme välja suunistega, nii et me analüüsime, kas eh, siis töötajate lähetamise direktiiv tekitab probleeme, me peame kontrollima, kas liikmesriigid tõepoolest tagavad selle lähetatud töötajate direktiivi elluviimise ja nii edasi. me peame vaatama, kas on ka eh, mingisuguseid auke seadusandluses, kas nad tekitavad probleeme, kas direktiivide eh, rakendamisel on olnud eh, probleeme ja kui on probleemid, siis muidugi kasutatakse ära auke. me kavatseme välja töötada sotsiaalse koordineerimise Eh, määrustikku, ma tean, et see on kõik väga raske, aga eh, me eh, tahame vaadata tervikut, me tahame luua paketi selles valdkonnas. et oleks üle-euroopaline nii-öelda tööbüroo ja me tahame vaadata, kuidas me siis saaksime olukorda muuta tõhusamaks, et inimesed saaksid vabalt liikuda piiriüleselt. nüüd üks inimene viitas sellele, et Euroopas on kakskümmend neli miljonit töötut, see on tõepoolest liiga palju, ka mina eh, olen, eh, ei ole sellega rahul ja ma ütlen, et, eh, et selles osas me ei või istuda käed rüppes, aga tegelikult tööhõive on paranenud ja ma arvan, et et ähm, neid tühi töökohti, mis tegelikult olemas on, saab täita äh, mobiilsusega. nüüd teine küsimus. meil on vaja minna üle madala süsinikusisaldusega majandusel tõepoolest, niimoodi me peamegi tegutsema. ja selles vallas on väga palju tööd, me teame, et väga palju on vaja teha. ja ka ma loodan, et eh, kui eh, nüüd Euroopa ikkagi on liider maailmas eh, selles vallas, siis me teame, et meil on vaja uusi oskusi, me teame, et tekivad uued töökohad selles vallas ja noori inimesi on vaja ette valmistada. me peame mõtlema just nimelt, kuidas noori inimesi Eh, selleks ette valmistada, kuidas meie eh, ühiskonnad liiguksid selles suunas, et me tekitame vähem eh, süsinikdioksiidi. nii et, et noori inimesi peab koolitama, sest just nimelt nemad on need, kes selle ellu viivad. ja siis räägiti optimismist võib-olla tõepoolest mina olin liiga optimistlik. aga mul on selline komme, et e, kui ma ütlen, et meil on nii palju inimesi, kes ei ole tööl, kes on, e, kes on vaesed ja nii edasi ja nii edasi, kui ma seda pidevalt kordan, siis see on kahtlemata, kahtlemata õige. aga mis on kasu pildist, mille puhul me ei püüa midagi muuta? me jõuame jälle siin lähimuspõhimõtte juurde ja see on liikmesriikide asi ja ma tahan ainult öelda seda, et meil on olemas vahendid, mida liikmesriigid saavad kasutada ja kui on üks asi, eh, mida välja tuua, siis ma arvan, et see on lootus, ma arvan, et me peaksime näitama seda suunda, kuhu minna, sellepärast et eh, optimistid on need, kes hoiavad eh, lootuse üleval ja kes töötavad selles suunas, et lootusest saaks reaalsus. noorsoogarantiiskeem on üks näide selle kohta. see on liikmesriikide poolt võetud kohustus, et nad tagavad noortele, kes eh, on töötud, et me anname nendele lootuse, et nad leiavad töö nelja kuu jooksul, kas siis või ühesõnaga, et nad saavad mingisuguse eh, hõive, kas nad siis lähevad uuesti haridussüsteemi või nad saavad eh, mingiks õpipoisi staatuseks, et nad omandavad kogemusi ja see lihtsalt suurendab nende võimalusi töö saamisel me teame, et me saame inimesi panna tee otsa peale, aga see tee ots peab neid ka kusagile viima, see tähendab, et tuleb luua töökohti ja ma tean, et et rahast ei piisa, aga vähemalt me oleme andnud inimesele või me oleme andnud inimestele lootuse ja eh, kui me seda kõike õigesti kasutame, eh, siis ka midagi juhtub struktuurireformid tähendavad seda, et me eh, näitame, et eh, süsteem muutub paindlikumaks. aga võib-olla, et liikmesriikidel on vaja lihtsalt eh, rohkem aega, et kõiki muutusi ellu viia. meil on olemas Euroopa Sotsiaalfond, noorsoogarantiiskeem just nimelt garantiiskeem noorte jaoks aga oluline on see, et loodakse kvaliteetseid töökohti, me püüame eh, ka seda poliitikat edasi arendada. Eh, see eh, kasvu ja tööhõive poliitika on väga oluline ja me püüame seda kõike hõlmata ka Euroopa poolaastasse. mina olen volinik, kes selle eest vastutab ja mina olen selle teemaga seotud rohkem kui minu kolleegid varasemalt ja kui me vaatame nüüd ajalehtede pealkirju, siis on, räägitakse eh, just eh, töökohtadest, kompetentsusest ja räägitakse ka sotsiaalsest õiglusest. see on väga eh, oluline, sellepärast et kui sa oled majandusteadlane, siis sa mõtled kõigepealt, kõigepealt tööst, aga eh, meie mõtleme just nimelt töökohtadest. ma kinnitan teile, et meil on vaja koostööd. meil on vaja tegutseda käsikäes ja ma ütlen teile, et tõepoolest kõik volinikud püüavad käsikäes eh, töötada eh, selleks, et luua rohkem töökohti. me ei räägi mitte, mitte niimoodi, et üks tegeleb haridusega ja tööhõivega, teine millegi muuga, aga tegelikult me püüame kõik seda hõlmata, et me oleksime õigel teel. ja, meneer Grammatikakis äh,, eh, leerkracht. härra Grammatikakis. parlementslid tasemel Äh, õpetaja ja parlamendisaadik, see on suurepärane kombinatsioon. õpetaja on väga hea töö ja mina olen ise ka olnud õpetaja. ma, ma austan väga sügavalt õpetajaid, sest ma arvan, et nad on ühiskonna jaoks üliolulised see ja hea ja õpetaja vahel, äh, hea ja halva õpetaja vahel on selline äh, vahe nagu taeva ja põrgu vahel. aga nüüd vastates teie küsimustele, mis me teeme, kas meil on vaja minna ära äh, äh, kärpemeetmete teelt. mina arvan, et seda me ei tee, sellepärast et äh, kui me nüüd astume kõrvale sellelt teelt, siis me oleme tagasi selles soos, kus me olime ainult era, ainult avalik sektor ei saa luua töökohti, meil on vaja turgu meil on vaja töötada nii struktuuri muutuste kallal kui eh, eelarve eh, kokkuhoiu kallal, aga lisaks eh, on meil vaja hõlmata mängu ka erainvesteeringuid selleks, et uutes sektorites loodakse uusi töökohti. ma rääkisin investeerimispaketist, aga me teame, et ettevõtted, eriti eh, SME-d, eriti väike ja keskmise suurusega ettevõtted eh, sõltuvad pankadest ja oluline on see, et pankadest jõuaks raha ettevõtetesse. ja nüüd järgmine kõneleja rääkis sel-, rääkis sellest ja õigemini küsis, kas stimuleeritakse liikmesriike, et nad looksid eh, alternatiivseid haridussüsteeme ja see juhtub. käisin hiljuti Berliinis ja ma nägin Siemensi skeemi osaliselt eh, rahastas eh, koolitust ehm, Siemens ise, siis osa rahast tuli sotsiaalfondist just nimelt nende inimeste puhul, kellel eh, oli raskusi ümberõppega, nii et, et see Saksamaal on ehm, niisugune väga eh, hea süsteem paigas, on olemas noored inimesed, kes tahavad eh, saada endale tehnilisi töökohti, aga me teame, et ehm, umbes viiskümmend protsenti nendest saavad ainult koolitus, eh, koolitusvõimalusi ehm, ja pärast seda, kui nad on koolituse lõpetanud, eh, siis eh, ehm, mitte kõik ei saa endale töökohta, nii et, et tegelikult Saksa süsteem on üsna hea, aga alati on võimalus ka süsteemi parandada nii et ma arvan, et võtmesõnaks on parendamine, nii et eh, kuidas me parandame olukorda ja meil on olemas siin terve eh, nimekiri edulugudest, eh, kus haridus on aidanud, mul ei ole seda nimekirja praegu kaasas, aga ma võin seda teile saata, kui komisjon seda tahab. Eh, see on väga huvitav nimekiri, milliseid süsteeme on vaja, kuidas noori inimesi koolitatakse, kuidas noored inimesed oma oskusi parandavad ja äh, tegelikult, kui me räägime mingisugusest töökohal toimuvast õppest, siis see ei ole mitte hea ainult ettevõttele, vaid tervele ühiskonnale. ja ka terve ühiskond peab suhtuma koolitutesse, koolitustesse positiivselt, austama seda süsteemi. mulle tundub, et on täiesti õudne, et kui inimesed tahavad eh, minna kutseõppesse, siis seda vaadatakse, sellele vaadatakse viltu. kõik tahetakse, kõiki tahetakse suunata kõrgharidusse, aga tegelikult eh, me peaksime laskma kõikidel inimestel eh, oma talenti arendada ja et nad saaksid teha seda, mida nemad tahavad, mitte seda, mida nende vanemad tahavad. igasugune töö on eh, väärtuslik, on selline töö, mida tehakse eh, kätega, eh, on vaja, et meil on kõrgharitud inimesi, keskmiselt haritud inimesi ja madalalt haritud inimesi aitäh nende väga rikkalike vastuste eest. teises küsimuste voorus palun kolleegidel lühidalt teha, muidu meil ei õnnestu ajakavast kinni pidada. nimed on järgmised. E-, e e, ja see on kõik, kuid palun teil esitada oma küsimused ühe minutiga, muidu me ei pea ajakavist kinni. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca Pani komisarz, bardzo dziękuję za pa-. proua volinik. ja ma olen siinpool, ütleb kõneleja. ma tahaksin teid tänada selle ettekande eest, aga mina tahaksin niitleda teid just eriti ühe asja eest, mida te ütlesite. Te ütlesite, et te puudute praktiliste oskuste Euroopa Liitu. ja see on väga oluline, seda sellepärast, et praktiliste oskuste saamise võimalus, eriti praktikumide läbi, see on väga oluline kahaste süsteemide, kahaste koolitussüsteemide osa, on oluline kõikide töökohtade puhul, aga probleemiks on eh, sobilike praktikakohtade leidmine, mis oleks eh, kvaliteetne Äh, oluline on leida sellised praagikohad, mis tõesti toovad kasu kaasa endaga. ma tõesti palun, anun, et te mõtleksite selle valdkonna peale. palun äh, looge Euroopa infopunkt, äh, kui nii võib öelda, kus oleks võimalik saada teada, kus on võimalik sobilikku praktikat läbi viia, läbi teha. info on sageli fragmenteeritud, ettevõtted ei tea täpselt, milline on olukord. jaa, Siemens küll, aga nemad on hiiglased ja nad ei saa ju kõike endale võtta praktikale, aitäh. aitäh, et tegite lühidalt, kolleeg Neikov, palun. Уважаема госпожо комисар, приветствам личните ви усилия за значително увеличаване на предварителното финансиране на инициативата за младежка заетост. rahastuse suurenemine noortööhõive valdkonnas on midagi, mis on väga ajakohane. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses, kui ei ole äh, töökohta, kui ei ole haridust, Eh, siis eh, seisad silmisti väga tõsise probleemiga, kuid eh, viis koma kuus miljonit inimest on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal selle probleemiga silmitsi seisnud, nüüdseks on see arv tõusnud seitsme miljonini. kuidas oleks võimalik noori julgustada? noortel on vaba aega, aga nad ei taha mm, teha sellist õppimist, äh, koolitustegevust, äh, nagu te siin mainisite, nad ei taha praktikale minna. kuidas oleks neid võimalik julgustada ja milline on teiepoolne ettepanek härra Junckerile selles vallas? me ei tohiks äh, korrata neid vigu, mille me varasemalt oleme teinud ja seetõttu ma arvan, et meil on vaja just selliseid algatusi, mis hõlmaksid noori, sotsiaalseid algatusi, mis pakuksid noortele väljavaateid ja lootust Eh, me peaksime investeerima just noortesse ja mitte ettevõtetesse, eh, selleks et eh, Euroopale tugev tulevik luua. aitäh, kolleeg Švedrova. Pani komisařko, já mám velkou radost. proua volinik. mulle meeldis väga teie kõne. ma usun, et see vastab täpselt sellele, mida ma loodan, et komisjon ka teeb. ma usun, et seal peitusid need lahendused, mida komisjon peaks otsima selleks, et haridusvaldkond ja töökohad omavahel ühendada. Äh, töökohad on prioriteedina välja toodud, majanduskasv on teiseks jäänud ja mina tahaksin vastata härra Grammatikuse üleskutsele mõelda teooriale. jah, loomulikult hariduspoliitika on oma loomult loomulikult teoreetiline võrdne juurdepääs, inimressursid on head põhimõtted ja ma ei muudaks seal valdkonnas midagi, kuid majanduspõhimõtted, mis on hariduse alustalaks, neid võib-olla peaks muutma, ehkki see ei ole selle koosoleku teema siin. komisjoni liikmena on teie eesmärgid eesmärgid täita aastaks kaks tuhat kakskümmend, see tähendab ka varastakoolist lahkujate arvu vähendamist mina tahaksin äh, öelda teile, et Tšehhi Vabariiki on pidevalt äh, äh, kritiseeritud segregeeritud lähenemisest hariduses, eriti just, mis puudutab romide lapsi. Euroopa Komisjon saaks selle teemaga tegeleda ja ma samas tahan öelda, et Tšehhi Vabariik tegeleb sellega, et tagada kaasatus. teiseks, Tšehhi Vabariigis on Euroopas üks madalamaid koolides välja kukkuda määrasid. Äh, roomide lapsi ja segregeeritakse äh, selles mõttes, et nad suunatakse suuresti teatud koolidesse, aga äh, sellegipoolest on meie riigi tulemused head ja seetõttu ma arvan, et te peaksite hindama meie riigi poolt tehtud no aitäh, kolleeg Morgana, palun. pidada kõne ajast kinni, aitäh. mina tahtsin tänada kõigepealt äh, volinikku väga selgete valikute eest. kõigepealt äh, äh, tänan, et te rõhutate, kui oluline on tööhõive, noorte tööhõive ja majanduskasvu roll. loomulikult käivad need käsikäes, kuid samas on oluline, et me rõhutaksime sotsiaalset mõõdet tööhõive puhul. see on, selle üle on mul eriti hea meel. mida me saame siis teha? Euroopas on liiga kaua raisatud aega erainvesteeringutega, sest ähm, siin on sellised tingimused, mida meie nõuame investeeringutelt olemas ja ma loodan, et keskendume rohkem erainvesteeringutele tulevikus. ma tahaksin näha ka mõnda elementi, mis viiks suuremate investeeringuteni Euroopas ja mitte mujal. see teema tundub mulle olulisena, et seda rohkem välja tuua ka teatiste tasandil, sest tegemist on ühe põhiküsimusega teine küsimus, ma olen täiesti nõus teie hinnanguga kutseõppe kohta ja sotsiaalse kaasatuse kohta, kuid see toimub ka läbi majandusliku tunnustamise meil on siin ette nähtud terve rida tegevusi Euroopas, kui me seda kõike ellu ei vii, siis teeme vähikäiku Euroopas, ma arvan, et seda aspekti ei tohi samuti alahinnata. koolist väljalangemine ja muud aspektid, esimees sekkub, kuid kõneleja ütleb, et ta soovib ühte küsimust esitada. väga tihti, kui nendest küsimustest räägitakse, ei toimu mingisugust järeltööd näiteks tööturg palub soodustada tööturule sisenemist kuid, kuid millised on siis sammud, mida järgmiseks astuda kavatsetakse selles valdkonnas? küsimus on selles, et ähm, me peame meenutama, et väga oluline on üldhariduse kvaliteet, mis ennetab tüdrult väljalangemist, kui toimuvad sellised protsessid, nagu me oleme näinud viimaste aastate jooksul. aitäh väga täpse küsimuse eest palun nüüd äh, härra Glesos, siis kolleeg Holmini ja siis äh, on kõik. Oh, jah, mina kuulajana imetlesin teie sõnavõttu. kuid inimesena, kes on äh, olnud õpetaja äh, ja tegelenud teadustööga, tahaksin ma siiski teada, miks tööpuudus on olnud nii suur nii pikka aega ja miks inimesed endiselt ringi liiguvad. ma ei anna teile mingit nõu. ma toon teile lihtsalt ühe näite. mina olen oma koduriigis vestelnud üle neljasaja kooliga ja mõnedes neist koolidest öeldi õpilastele, et kui härra Gleisos tuleb külla, siis siis äh, äh, kui ma teid kuulasin, siis äh, oli mu mulje hoopis teistsugune. ma olen Äh, ma vestlesin äh, õpilastega ja äh, ütlesin talle, et jah, kui sina tahad protestimärgiks seda teha, mis sa teed, siis hea küll, aga muul põhjusel ära seda tee. kolleeg Albeni, praegu. Albeni, ta on. Thanks a lot, that's right um,. This that uh ja suur aitäh, ütleb järgmine kõneleja. kui kultuuri tõlgendada laiemalt, siis äh, ähm, mina tahaksin esitada ühe küsimuse, mis puudutab teie portfelli ja töötajate vaba liikumist. näib, et äh, komisjon äh, piirdub teatud piirangutega siin liikuvuse puhul, eriti me näeme äh, uusi liikmesriike ja eriti just noori liikmesriikides, kes uutest liikmesriikidest lähevad mujale tööd otsima ja tundub, et nende töötajate vabal liikumisel on siiski teatud piirangud ja see muudab olukorra uutele liikmesriikidele keeruliseks natuke teisel teemal me kõneleme ka tervishoiutöötajatest, kes mm, suurearvuliselt eh, liiguvad teistesse riikidesse. vanad liikmesriigid püüavad meelitada endile uute liikmesriikide tervishoiutöötajad, lubades neile suuremat palka ja see põhjustab suuri probleeme uute liikmesriikide tervishoiusüsteemide jaoks. oleks äh, väga äh, oluline näha, milline on poliitiline visioon Junckeri komisjonil. Te olete kindlasti pädev selles valdkonnas ja seetõttu mina tahaksingi teada, millised on komisjoni plaanid äh, nende probleemidega tegelemisel. meil on väga vähe aega järele jäänud, seega palun volinik Tysonil Äh, lühidalt vastata, aga täname igal juhul tähelepanu eest. Äh, voorzitter, ja excuse, ik zou nog heel graag verder praten met u. suur aitäh. ma tõesti tahaksin jätkata teiega vestlust, äh, kuid kahjuks on üks teine komisjon siin parlamendis, kes ka mind ootab. infopunkt Äh, mis puudutab praktikakohti, eriti just piiriülest praktikat äh, ja äh, infopunktid on praktika valdkonnas olemas ja me teeme tööd selle nimel, et neid edasi arendada. Eurose reform ma usun, et EURES-is tuleb avaldada infot rohkemate töökohtade kohta, kui on selge, et piiriülene liikumine selle töökohaga seoses on võimalik me püüame eh, praktikakohad ka Eurosesse inkorporeerida eh, selleks, et eh, seda infot saaksid kasutada inimesed, kes tahavad liikuda piiriüleselt. teiseks, mida me teeme kõikide nende noorte inimestega, kes ei taha koolipingis istuda ja tahaksid hoopis selle, selle asemel midagi praktilist ära teha Äh, vabatahtlik töö on võib-olla üks võimalus, kuid kui nad äh, koolis ei käi, siis võib-olla ei meeldiks neile ka see, ehkki äh, vabatahtlik töö on üks viis, kuidas kogemusi saada ma usun, et üheks lahenduseks on see, kui liikmesriigid kaasajastaksid oma sotsiaalkindlustussüsteeme. kui ma räägin kaasajastamisest, siis inimesed vaatavad mind õud silmis, kuid ma usun, et tegelikult tuleb tagada hea sotsiaalkaitse tase. kui ma räägin kaasajastamisest, siis ma ei pea siin silmas inimestelt õiguste äravõtmist Äh, hüvede äravõtmist. ei, mina mõtlen äh, siin seda, et äh, süsteeme tuleb muuta selleks, et motiveerida inimesi, et inimesi julgustada midagi ette võtma. kui inimesed ise ennast ei suuda motiveerida, siis võib-olla tuleks kasuks väline motivatsioon. mõned inimesed saavad teineteist ja üksteist ennast aidata, kuid on osa inimesi, kes äh, ei suuda iseend motiveerida tegutsema ja selliste olukordade puhul on meil sellised sotsiaalettevõtted ja võib-olla me saaksime seda valdkonda edasi arendada selleks, et need inimesed, kes ei saa tavatööturule olla kaasatud, saaksid olla aktiivsed nii-öelda kaitstud töökohtadel sotsiaalsetes ettevõtetes. proua Sviedrova Tšehhi Vabariigist mul on hea meel eh, selle üle, et ma kuulsin, kuidas Tšehhi Vabariik teeb tööd romide olukorraga tegelemisel. me kõik pooldame kaasavat ühiskonda ja me teame, et romid on spetsiifiline inimrühm ja alati on lihtne eh, inimestel nende kohta midagi öelda, kui nad romisid tegelikult lähemalt ei tunne, eh, kuid mul on hea meel, et Tšehhi Vabariigis tehakse tööd eh, nende kaasamise teel. härra Margano. jah, tõesti, meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja investeeringuid ja meil on vaja õiget keskkonda investeeringuteks ja seda me Junckeri kavaga püüamegi just saavutada. me püüame luua selle kindluse, mida praegu ei ole, me tahame anda investeeringutele garantiisid, kuid see ei piirdu ainult sellega. Eh, tegemist on investeeringute paketiga, aga eh, me ei proovi lihtsalt kolmsada viiskümmend miljardit saada. ei, eh, siin on meil ka veel üks eesmärk lisaks sellele. me püüame Eh, oma kavatsused selgelt välja öelda, me tahame eemaldada investeeringutelt tõkked. Eh, tegemist on teenuste siseturuga ju meil, me tahame seda laiendada, me tahame digitaalset ühtset turgu laiendada. ja on ka teisi valdkondi, kus tööd teha. niisiis eh, mõned ettevõtted ei mängi võrdsete võimaluste maastikul. inimestel on vaja valikuvõimalusi energia, kliima, keskkond, heaolu, sotsiaalkindlustus. Eh, meil on vaja tasakaalu kõikides nendes valdkondades ja meie eesmärgiks on eemaldada tõkked ilma elatustaset alandamata. küsiti ka rände kohta. miks on meil nii palju sisserändajaid?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 tagatud liikumisvabadus, see on põhivabadus, mis on aluslepingutes paika pandud. me oleme sotsiaalhoolekandesüsteeme koordineerinud eh, juhuks, kui inimesed tahavad eh, vabalt liikuda ja minu arvates Euroopa ei tohiks öelda, et inimesed peaksid jääma sinna, kus nad sündisid. ei, me oleme Euroopa Liit, see tähendab seda, et piir on võimalik ületada, kui seda soovitakse jah, ma olen samas ka nõus, et me peame eh, hoidma silma peal nendel probleemidel, mida see kõik võib endaga kaasa tuua ja nendel tundlikel küsimustel, mis võivad äh, esile kerkida, kuid need tundlikud küsimused on liikmesriigiti erinevad ja seetõttu ongi meil vaja äh, näha, millised on arvnäitajad, äh, millised on reaalsused, millised on valupunktid erinevates liikmesriikides. ma püüan alati seda teemat tõstatada näiteks töövõimeministritega, kui ma nendega kohtun selleks, et äh, püüda juhtida meie poliitikaid, kuid vabaduste piiramine ei ole midagi, mida mina kavatsen teha või te ei saa isegi paluda mul seda teha. Äh, mina olen Belgias üles kasvanud, äh, mina olen ühtse turu ja vaba liikumise põhimõtte taustal üles kasvanud. me ei piira liikumisvabadust ainult kaupadega, ei. kui me tahame inimeste vaba liikumist piirata, siis me peame peatama ka kaupade vaba liikumise Eh, see on üks Euroopa Liidu alustaladest ja kui me seda hakkame muutma, siis me õõnestame meie enda alustalasid, seda me tegema ei hakka. me peame vaatama lihtsalt, kas on olukorda võimalik veidi kuidagi parandada. aitäh, lugupeetud volinik meil on väga hea meel, et teie sõnavõtt oli nii selge ja meil on väga hea meel ka selle strateegia üle, mida te meile esitlesite. me tahaksime teile edastada sõnumi, et et ähm, väga oluline on just pädevuse jaotumine meie jaoks äh, ja kultuur, äh, kultuurile tähelepanu pööramine on ainus võimalus saavutada innovatsioon ja majanduskasv, aga Junckeri investeeringute kavas räägitakse haridusest äh, üldiselt tegevust, kuid kahjuks ei käsitleta kultuuri. kahjuks äh, ilma nende kahe mõõtmeta Euroopa ei saa olla konkurentsivõimeline. sellepärast äh, loodan, et teie ja härra Navratšitš saate äh, arutada komisjoniga, kuidas neid mõõtmeid kaasata ja nagu härra Grammatik Kaakis ütles, kuidas arendada välja uut paradigmat mitte keskenduda ainult majanduskasvule, vaid mõista, et ilma erinevate teemadeta ei saa majanduskasvu olla. Bene kallid kolleegid, see arutelu oli väga huvitav, pidades silmas ka seda kuulamist, mis meil on täna kell kolm ette nähtud. Läheme nüüd järgmise olulise raporti juurde, mida esitleb meile kolleeg Kristina Võbatška ja tuletame meelde, et viimane ministrite konverents Euroopa kõrgharidusruumi teemal toimus Bukarestil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja järgmine eh, kohtumine toimub maikuus kaks tuhat viisteist eh, Jerevanis, Armeenias. seega on eh, see kolleegi tehtud töö oluline ja ta tegi väga lühikese ajaga väga huvitava raporti. variraportööridega oli tal samuti hea koostöö. nii et saame nüüd äh, parlamendis teha seda tööd enne ministrite kohtumist. tuletan teile meelde, et et äh, meie ajakava on väga tihe, muudatusettepanekud tuleb esitada, nagu juba öeldud, homseks äh, kahekümne seitsmendaks veebruariks kell kaksteist ja niimoodi saame kahekümne neljandal märtsil asuda hääletama ma vabandan kolleegide ees, et äh, peame nii kiiresti tegutsema, kuid see on ainuke võimalus oma raportit esitada. nüüd annan sõna kohe kolleeg Vubatškale. aitäh. tõepoolest, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes osalesid selle raporti väljatöötamises, variraportöörid äh, andsid väga suure panuse ja meievaheline koostöö oli väga positiivne. tahaksin tänada ka kõiki kõiki inimesi ja organisatsioone, kes on Bologna protsessi olnud kaasatud. kõigepealt tänan tudengeid ja Tudengite Liitu, tänan ka Euroopa Komisjoni, sest meievaheline koostöö oli tõesti väga hea. tänan kõiki soovituste ja märkuste eest. kahjuks ähm, tekstimahu piirangute tõttu ei saanud kõik kõiki arvamusi raportisse kaasata, kuid valmistasin ette kakskümmend muudatusettepanekut, mis viitavad nendele probleemidele, mis te välja tõite, paljud teist on ka muudatusettepanekutele juba alla kirjutanud, nii et need on meie mu-, ühised muudatusettepanekud, kui keegi soovib neid lugeda, siis palun minuga kontakteeruda. nüüd lähme raporti juurde. vastavalt teie ettepanekutele jaotasime selle raporti kahte ossa, kõigepealt hindamine ja siis soovitused, kuidas süsteemi parandada tulevikus väga positiivne on asjaolu, et viieteistkümne Bologna protsessi aasta jooksul oleme stimuleerinud liikuvust, diplomite tunnustamist, loonud uusi struktuure ja kõik see on väga positiivne, samas on aga veel ähm, valdkondi, mida tuleb tugevdada. ja meil on ka uusi väljakutseid, mis äh, tulenevad äh, muutuvast reaalsusest. Bologna protsessi jaoks on väga oluline viia lõpule reformid, mis on juba algatatud kogu Bologna protsessis osalevates riikides. ja see altpoolt üles lähenemine Eh, ei saa olla mõjutatud või peale surutud ülevalt poolt. meil on vaja keskenduda rohkem õpetamise protsessile. ma arvan, et me peame muutma siin paradigmat ja selle asemel, et eh, esitad neile küsimus, mida me õpetada tahame, peame keskenduma küsimusele, mida me tahame, et inimesed õpiksid. nii et me peame keskenduma just tõhususele. ja veel üks küsimus puudutab süsteemide võrreldavust ja kraadide vastastikust tunnustamist ning äh, õpingute tunnustamist äh, teistes riikides ja ka mitteametliku ja ametliku karjääri tunnustamist, mis ei ole kasulik mitte ainult tudengite jaoks, vaid aitab luua Euroopa äh, jätkuva õppe, elukestva õppe ruumi. ja veel üks element, äh, üle kahe kolmandiku riikidest, kes osalevad äh, selles kõrgharidusprotsessis, tunnustavad kraade ja kogemusi ülikoolide tasandil, mis on autonoomsed organisatsioonid, kuid need organisatsioonid peavad tõhusamalt seda ülesannet hakkama täitma mis on siis oluline Bologna protsessis? meil on vaja luua strateegia praktikakohtade jaoks kus oleks samuti vastastikune tunnustamine ette nähtud, rääkisime sellest just paar minutit tagasi. ja üks olulisi prioriteete paljude riikide jaoks on kõrghariduse taseme tõstmine ning süsteemide loomine, mis garanteerivad selle kvaliteedi. üks element on ka vastastikuse tunnustamise süsteemi parandamine ja äh, ka Euroopa ainepunktide tunnustamise süsteem. üks äh, probleemidest on seotud ka sotsiaalse kaasatuse, võrdsete võimaluste ja võrdse ligipääsuga kõrgharidusele ja veel üks probleem on äh, nende gruppide liikuvus, kes ei ole piisavalt esindatud äh, ja kes on pärit rasketest oludest. liikuvus ja rahvusvahelistamine on äh, Bologna protsessi võtmeelementideks ning neid elemente tuleb tugevdada ja toetada. peame rohkem keskenduma interdistsiplinaarsetele ja rahvusvahelistele õpingutele, kaasates kaasaegseid tehnoloogiaid ja teisalt Äh, digiteerides kogu protsessi. me peame mm, uusi tehnoloogiaid äh, olulisel määral protsessi kaasama. veel üks küsimine on seotud kõrghariduse ja sellega, et äh, anda tudengitele kasulikke oskusi. see ei tähenda muidugi, et Äh, isiku areng ei oleks oluline selle kõrval. samuti on küsimus suhetest ähm, kõrghariduse, tööstuse ja teadusuuringute vahel. väga oluline on, et need valdkonnad oleksid ühendatud ja teeksid omavahel koostööd. seega peame tegema niimoodi, et Erasmuse pluss rolli tugevdataks ja samuti ka Horisont kahe tuhande kahekümne rolli tugevdatakse. rahastusprobleem on ilmselge. meil on vaja keskenduda investeeringutele kõrgharidusinstitutsioonides Junckeri plaani raames, kuid peame arukamalt ära kasutama raha, mis on juba meie käsutuses, peame mõtlema ka uutele rahastusallikatele. tänan teid veel kord koostöö eest, see oli suurepärane ja ka väga meeldiv, aitäh! aitäh! tegemist on väga olulise raportiga. annan kolleeg Zverile sõna, siis äh, kolleeg Maure ja kolleeg Maragall aitäh. daamid ja härrad, kallid kolleegid, lubage mul tänada raportööri proua Ubatškat väga hea raporti eest. ma olen täiesti veendunud, et tema koostöö, mis on olnud väga hea kõikide variraportööridega, aitab meid saavutada head lõpptulemust Bologna protsessi teemal on meil olnud juba erinevaid häid raporteid, näiteks härra Bellinger valmistas raporti ette kolm aastat tagasi sellel teemal, kuid äh, vahepeal on Bologna protsessis nii palju toimunud, et äh, nüüd äh, ettevalmistatav raport on veelgi parem kindlasti. Bologna protsessist Bologna protsess hõlmab nelikümmend seitset äh, riiki, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Tudengite Liitu, sotsiaalpartnereid, erinevaid äh, sidusrühmi, mis on kõik kaasatud sellesse seitseteist aastat tagasi alanud protsessi. mõned visionäärid suutsid selle protsessi tollal käivitada, see oli väga oluline. ja ma ütleksin, et äh, me oleme väga palju viimase kümne aasta jooksul ära teinud tehnilisest plaanist, me oleme kõik kolm tsüklit läbinud, kuid me oleme sisse viinud ka terve rea uusi mehhanisme, mis lubavad Euroopa ülikoolidel luua kõrgharidusruumi, ühtse kõrgharidusruumi meil on nüüd äh, Euroopa äh, teadmiste ja oskuste pass äh, olemas. seiremeetodid ja Euroopa kvalifikatsioonide raamistik, mis ootab veel tunnustamist. kõik need mehhanismid on juba loonu, loodud, kuid sellest ei viis. väga oluline on see, et ülikoolide õppekavad on muutunud sarnasemaks ja võrreldavamaks ning sisulises plaanis oleme veelgi rohkem ära saavutanud kui tehnilises plaanis. mis puudutab eh, diplomite ja mitteametlike oskuste eh, tunnustamist, ma arvan, et eh, akadeemiline maailm peaks siin rohkem ära tegema. eriti just äh, kõrgkoolide tasandil. me mainisime enne ka ähm, mm, hargmaist ähm, ettevõtete kaasamist, nagu näiteks äh, McDonalds või Siemens või ähm, Volkswagen, äh, nende panust ei tunnustata piisavalt veel. Mm, peamine probleem Bologna reformi puhul ja kõrgharidussüsteemi puhul Euroopas on see, et me oleme endiselt liiga suletud. me oleme suletud ühiskonnale ja ettevõtlussektorile. me toodame diplomeid, mida ühiskonnas ei tunnustata. meil on viis miljonit äh, töötut noort ja teisalt kolm miljonit äh, vaba töökohta inimestel on olemas teatud äh, kvalifikatsioon, kuid see ei tähenda, et nad oleksid konkurentsivõimelised. sellepärast peaksime keskenduma teadusele, teadusuuringutele, inseneritehnoloogiale, kaasaegsele tehnoloogiale, kõike seda peab muutma noorte inimeste jaoks palju atraktiivsemaks, sest äh, ettevõtlussektor vajab äh, nende alades eksperte, kuid ettevõtete ja ülikoolide vaheline koostöö ei ole hea. ma arvan lausa mõnikord, et Äh, Euroopa ülikoolid on äh, liiga karmilt reguleeritud riiklikul tasandil või äh, on tegemist riigi kontrolli all olevate ülikoolidega. sellised ülikoolid on aga langustel ja ähm, nüüd luuakse palju avatuvamaid, avatumaid ülikoole kes müüvad oma teadmisi ettevõtlussektorile ja ühiskonnale. Need uued ülikoolid on palju seotumad äh, globaalsete trendidega. võtan äh, kohe ka oma sõnavõtu kokku. ja ainult uue põlvkonna ülikoolid on tõeliselt autonoomsed ja sõltumatud, sest nemad saavad äh, teha oma otsuseid ilma, et neid mõjutaks riigi bürokraatia. ma arvan, et proua Vubatška raport toob endaga kaasa lisandväärtust ja mõjutab positiivselt Bologna protsessi. aitäh. aitäh kolleeg Zverile, palun nüüd kolleeg Mauro, palun teil piirduda paari minutiga, sest meil on väga tihe ajakava veel vaja läbi võtta aitäh, ma püüan teha lühidalt. aitäh eelkõige raportöörile ja variraportööridele selle Bologna protsessi raporti eest. aitäh väga hea töö eest, aitäh jõupingutuste eest kõik, kõige sellest, mis puudutab teksti koostamist Äh, ja muudatusettepanekuid. meie oleme kultuurikomisjon ja tegemist on väga olulise teemaga Euroopa Liidus. tegemist on keskse teemaga meie kõigi jaoks, meie kõigi kui Euroopa kodanike ja nende esindajate jaoks, sest tegemist on inimeste vaimse ameti ja, ja ametialase arenguga tulevik kus ähm, kõik erinevad äh, institutsioonid äh, äh, ja õppejõud ning õpilased peavad olema kaasatud ning tänu jõupingutustele on süsteemid nüüd võrreldavamad üliõpilastel on väga mitmekesised õppekavad ning nad on üha liikuvamad tänu diplomite tunnustamisele, kuid me peame veel rohkem jõupingutusi tegema selleks, et konsolideerida ning edendada eh, kõiki neid põhimõtteid. me peame suurendama eh, noorte tööalast konkurentsivõimet ning optimeerima õppimist meie panus sellesse raportisse keskendus kolmele aspektile, kõigepealt diplomite tunnustamine kõikides riikides, kvaliteedikontrolli tugevdamine ja läbipaistvuse tagamine läbi Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku. tudengite liikuvus ning rahvusvahelistumine on majanduskasvu ning tööpuuduse vastase võitluse jaoks määrava tähtsusega. tahaksin rõhutada veel viimast punkti Eesti Bologna protsess lähtub üheksakümne üheksanda aasta ühisdeklaratsioonist ning see oli liikumapanevaks jõuks äh, ühtse kõrgharidusruumi loomisel. me peame tugevdama seda kõrgharidusruumi, see on hädavajalik ning see on ka ainu, äh, ainulaadne võimalus edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi. aitäh, palun nüüd kolleeg Mara Kaal. aitäh ma tahaksin tervitada siin ka tudengeid, kes siin kohal on ja ma tahaksin siinkohal eriti mainida ühte aspekti, mis on väga äh, kõnekas. praegu on Hispaanias väga tugev liik-, liikumine viimaste otsuste vastu, mis võeti vastu kõrghariduses, eriti mis puudutab magistrikraadi reformi. ja need otsused on väga olulised ning Bologna protsessis ei ole suudetud ennast selgeks teha, vähemalt Hispaanias ja siin on muidugi ka positiivseid aspekte, mis puudutavad kõrgharidust ja ka Hispaaniat. me ootame nüüd seda protsessi läbivaatamist, me peame leidma tasakaalu erinevate kontseptsioonide jät-, märkamise ning olulise kõikide vaatepunktide arvessevõtmise vahel ning äh, protsessi parandamise vahel. meil on vaja äh, viia läbi kõrgharidusreform, õppekavade sisu ja mm, pedagoogiliste meetodite reform. selleks on vaja luua Euroopa kvaliteediraamestik, me peame äh, tasakaalustama tasakaalu nihked ja mm, meil on vaja äh, viisteist aastat tagasi algatatud protsessi eesmärgid täita. meil on väga kõrge kvaliteeditase vaja saavutada, meil on erinevad, äh, erinevaid ühiskonna nõudmisi vaja arvesse võtta kui me tahame uut positiivset tasakaalu saavutada, reaalsuse ja eesmärkide vahel igas ülikoolis peame rohkem pingutama, sellepärast peab meil olema õige lähenemine. ja ma tahaksin seega tänada proua Vubatškat ja tänan ta, sellest ta võttis kõiki fraktsioone kuulda ja võttis arvesse ka ülikoolide esindajate arvamusi. meil oli terve hulk muudatusettepanekuid ja loodan, et meil on veel ka võimalus mõningaid konkreetseid elemente sinna raportisse lisada. kokkuvõtteks äh, neli mm, aspekti, mis peaksid minu meelest iseloomustama Bologna protsessi järgnevatel aastatel. kõigepealt Äh, peab see protsess äh, olema äh, koondatud just Euroopa ülikoolidele. me peame keskenduma suuremale ülikoolide autonoomiale ja me peame lähtuma ühistest eesmärkidest, me peame looma äh, näitajate süsteemi, mis aitavad kõigil ülikoolidel edasi liikuda, parandada äh, protsessi igast aspektist lähtuvalt ning meil on vaja ka äh, tulemuste hindamise süsteemi kõrghariduses Euroopa tasandil me peame olema vähem bürokraatlikud ja äh, rohkem konkreetsed ja veel viimane märkus, majanduskriis äh, mõjutas negatiivselt äh, Bologna protsessi. Euroopa Liit peab leidma ühiseid näitajaid kõrghariduses, kui me ei taha, et oleksid vastuolud, mida ei ole võimalik Bologna protsessis ületada, aitäh. ma palun kolleegidel kinni pidada kõneajast, palun nüüd kolleeg Gleesus. Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, η παιδεία είναι δικαίωμα. Haridus on õigus. See on tööriist, mis tuleb anda igale kodanikule, olgu ta rikas või vaene olenemata sellest, milline on tema eh, sugu, seksuaalne orientatsioon või usk. seda tuleb selgesõnaliselt välja öelda, see on kõige alus. teiseks peab olema vaba juurdepääs haridusele. ükstaskõik, millisest tudengist me ka ei räägiks, tal peab olema vaba juurdepääs haridustsüklile iga piirang äh, ainult äh, teenib turuhuve, mitte selle püha hariduse andmise ähm, huve. Kreekas näiteks kuu aega tagasi hääletasime me uue valitsuse poolt. inimesed võtavad nüüd äh, oma saatuse oma kätte ja tahavad anda tõelist haridust ja me kutsume teid üles, et te toetaksite meid sellel teel, aitäh! suur tänu! ma eh, tahaksin siin kinnitada üle, mida kolleegid rääkisid eh, tõepoolest see raport oli väga hea, eh, kolleegid on sellele viidanud ja äh, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. kõik ei ole kõikides asjades ühel meelel, seda oleks liiga palju oodatagi. aga komisjoni äh, esindajad ütlesid äh, hilja, hiljaaegu midagi väga eh, olulist. Nad ütlesid, et kui inimesed eh, kõikides osa, asjades kokku lepivad ja on ühel meelel, siis on asi kahtlane. taevas on sinine, rohi roheline. ma arvan, et me peaksime minema kaugemale. Eh, praegusel hetkel on vastuolus ülikoolide autonoomsus ja siis tulemuste edasikantavus ja võrreldavus sellele on äh, räägit-, sellest on räägitud antud raportis. ja ma arvan, et äh, raport äh, mõjub väga hästi nüüd mitte sellele, et midagi rohkem teha, vaid et me tulevikus teeksime paremini. keskne tähelepanu on köönt, koondunud autonoomiale, Erasmus pluss on väga hästi et, e, välja toodud, nii et, et ka kõige euroskeptilisemad inimesed suhtuvad Erasmus plussi väga positiivselt. E, räägiti ka Horisont kahe, kaks tuhat kahekümnest, ma arvan, see on meie jaoks äärmiselt oluline ja tegelikult e, mured e, er, selle Horisondi programmiga jätkuvad, sellepärast et investeeringud, mida riigiorganid on teinud, riikide organid on teinud, ei ole hästi rakendatud ja sellepärast ma praegu piirun, sest kõneaeg anti kaks minutit suur tänu, et äh, ajast kinni pidasite. järgmine kõneleja. aitäh, teen lühidalt. Äh, ma tahaksin tänada ka äh, proua Libatškat ma arvan, et punktid kaksteist ja kolmteist on selles raportis äärmiselt olulised ning ma äh, lisan nendele mõned muudatusettepanekud. siin on vaja rõhutada, et Bologna protsess ja et need mitte Euroopa riigid, kes on selle äh, protsessiga ühinenud, nendel on vaja silma peal hoida, et me näeme, kuidas nad ikkagi rakendavad Bologna põhimõtteid. Eh, tean seda oma kogemustest, olen käi-, õppinud erinevates kohtades ja, ja Äh, näiteks ähm, on olnud äh, raskusi nende tõestamisega ja on olnud Ukrainas näiteks selline juhus, kus Sorbonnist olnud õppejõud ei lubatud, et äh, teda ei lubatud õpetama, sellepärast et ta pidi saama mingisuguse tõendi, et ta ikkagi on see, kes ta on. mina näiteks sain Budapestist oma oma doktorikraadi ja siis tekkis programm, probleem Kiieviga, sellepärast et äh, nemad tahtsid ikkagi üle vaadata selle kvalifikatsiooni, mille ma mujalt olin saanud. nii et rõhutan, kui me tahame Eh, luua ühtse eh, Euroopa haridusruumi, siis meil on vaja tagada, et mitte Euroopa Liidu eh, liikmesriigid hoiavad, järgivad samu reegleid ja peavad neist kinni. aitäh, proua Sõdrova nüüd ja nüüd peame kõneajast kindlasti kinni pidama, sest meil on kaks arvamust vaja läbi vaadata. jah, ma saan aru, et meil on väga vähe aega, nüüd ma püüan teha lühidalt, kõigepealt tänan rahvast raportööri. raportis öeldakse, et Bologna protsess eh, täidab oma eesmärke, eh, lubab eh, süsteemi rohkem inimesi, ma olen nõus sellega, aga tegelikult ma olen nõus ka eelkõnelejatega, et on vaja väga palju veel ära teha, on vaja parandada tulemust ja kvaliteeti on väga raske mõõta osaliselt on kõrgharidust võimalik, kvaliteeti võimalik mõõta tööle mineku edukusega ja teadustöödega, aga ülikoolid ei ole kunagi olnud osaks eh, Bologna eh, protsessist, sellepärast et Bologna protsess on ehm, poliitiline asi, sellepärast liikmesriigid eh, peavad selles vallas tegutsema. mina ei hakka ootama seda aega, kui ülikoolid midagi teevad, kuigi nad on hõlmatud sellest protsessist. järgmine kolleeg kolleeg Kösner, palun. ja suur aitäh, mina tahaksin ka tänada raportööri, aga tahaksin veel äh, mõelda millelegi põhimõttelisele äh, kõrgkooli õppejõu perspektiivi läbi. me peame mõtlema selle peale, et kogu Bologna protsessis äh, rõhutame kõige olulisemaid teaduse sambaid, vabad õpetajate ja teadusuuringute vabaduse põhimõte. praegu on oht, et Euroopas me ka näeme arengut, mis puudutab teadustegevust ülikoolides, mis on äh, Ähm, kammitsetud ähm, väljast tuleva ähm, rahaga ja see seab ohtu selle teaduse tegevuse ja riik peab äh, olema siin vastutav ja andma teadustegevusele piisavalt raha. teiseks äh, õpetajate, õppejõudude vabadus äh, selle juurde ei kuulu mitte ainult et äh, õpetaja vabadus äh, äh, pakkumust valida või seda valida, mida ta pakub oma töö raames, see kujutab endast ka õpitava vabadust või õp-, selle vabadust, mida õppida Bologna mm, protsess peab panustama sellesse, et õppimine oleks kaasav ja see on järjest rohkem ja rohkem vajalik ja seetõttu ma usun, et me peaksime äh, keskenduma just äh, õppimise vabadusele ja õpetajate tegevuse vabadusele. ja äh, ma tahaksin veel öelda, et me ei tohiks mitte keskenduda ainult loodusteadustele või tehnoloogia valdkonnale, eriti just äh, praegusel murrangulisel ajal äh, on toimuvad paljud muutused ja ma usun, et humanitaarteadused saavad siin palju mm, kaasa aidata selleks, et uusi kujundusi ja ettekujutusi välja töötada, kuidas tuleviku äh, ühiskond peaks välja nägema ja ma usun, et ka Bologna protsess saaks eh, siia panustada selle läbi, et eh, sellesse panustada ja see panustab suuresti kindlasti ka Euroopas demokraatia stabiliseerimisse, aitäh! E aitäh! nüüd saab eh, veel kolleeg Morgana sõna lõpetuseks, aitäh! mina toetan samuti eelkõnelejaid õnnitledes Mm, raportööri ja tahtsin paari aspekti rõhutada. ma arvan, et Burani äh, protsessi väärtust rõhutati ja mm, siin äh, raportis tuleks ähm, rõhutada äh, viimase viieteistkümne aasta jooksul tekkinud uusi väljakutseid, majanduslik väljakud, antiterrorismialased väljakutsed, me ei saa muidugi ka haridust sellest muutusest välja jätta. ja meie seisukohast tuleb see ka selgelt välja. poliitiline aspekt kaasata valitsusi ja teisi osapooli, et vajalikke samme astuda, liituda on hädavajalik, muidu me ei saa tagada näiteks kodanike vaba liikuvust ja sellega on seotud tõsine probleem just ähm, diplomite hindamise ja tunnustamise vallas, nii et meil oleks vaja paremaid Euroopa tasandi võrgustikke selleks, et vajalikke edusamme teha, aitäh. ma ei tea, kas komisjon soovib midagi kommenteerida <laughs> Thank you, madam chairman, I will try to help you with suur tänu. ma püüan teha väga lühidalt. kõigepealt õnnitlen proua Lilipatskat selle raporti eest. see toob välja just nimelt need valdkonnad, millele me tõepoolest peame koondama oma tähelepanu enne ministrite kohtumist. eriti on see, puudutab see sõnum rakendust. on vaja teha paremini, mitte rohkem sellepärast et praegu olukord ikkagi on väga erinev erinevates kohtades. Äh, aga ma ei hakka praegu, aga tähendab, ma tahaksin praegu rõhutada seda, et on tekkinud uued äh, väljakutsed, eriti alates äh, majanduskriisist. probleem on inimeste tööle saamisega pärast hariduse omandamist. ma tahaksin rõhutada eh, õpetamist eh, ja tudengeid, et eh, ülikool on vaja toetada, et saaks välja töötada erinevaid õpetamisvahendeid, mis aitaksid nii õpetajaid kui tudengeid. selles osas on olukord muutunud viimase kümne-viieteist aasta jooksul nii õpetamise valdkonnas kui teadustöö valdkonnas. me ei, me peame mõtlema tööturule kõigepealt ma tõepoolest loodan, et need sõnumid, mida parlament välja saadab, on selged, need, need kõik neid mõistavad Bologna protsessis. Eh, kui me valmistume ette eh, siis järgmiseks ministrite konverentsiks, nii et kõik oleksid sama meelt. aitäh, härra Kaisel. If uh, eh, Mrs. Libatška can uh, aitäh, härra Tyson ja nüüd ma annaksin raportöörile lõppsõnaks eh, võimaluse. Eh, aitäh eh, kõikidele nendele, kes kommenteerisid minu tööd. kaasa arvatud, ma hindan neid kommentaare, mida te täna tegite meie koostöö laabus väga hästi ja ma arvan, et me kirju-, et praegusel hetkel on tegemist raportiga, mida me oleme kirjutanud üheskoos. ma olen nõus sellega, mida te välja tõite ja on paar teemat, mille juurde ma tahaksin tagasi tulla. nüüd kõigepealt rahastamine. E, kui Lissaboni strateegia vastu võeti, siis liikmesriigid ütlesid, et teadustöö jaoks ja arendustegevuseks eraldatakse kolm protsenti eelarvest. mõelge ka eh, Horisondi programmile, ka sealt on võimalik saada raha. nüüd eh, humanitaarteadused. palun vaadake humanitaarteaduseid ma võtsin kahtlemata humanitaarteadused arvele aga ma rääkisin praegusel hetkel üldistest, eh, üldistest eh, trendidest eh, teadus- ja arendustöö vallas. ma hindan kõrgelt seda panust, mis tulevad humanitaarvallast. mina olen ise tegelenud aastatepikku humanitaarvallaga. ja siis proua Šoitrova esitas ühe küsimuse. ma olen teiega nõus. kui me räägime E, tööle minemise võimalustest, siis e, ülikoolid e, vastutavad ainult selle eest, et anda õigeid oskusi oma tudengitele, aga ma arvan, et nende oskuste ärakasutamise roll on majanduses. ja ma tõepoolest võtan arvesse teie märkused. Kristiina aitäh raportöörile, tuletan teile meelde, et äh, homme kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletus on kahekümne neljandal märtsil. Lähme nüüd siis järgmise arvamuse juurde, mis äh, puudutab Julia Reeda raportit Jüri komisjonis äh, arvamuse koostaja on äh, proua Dinolfi ja mis on seotud äh, direktiivide rakendamisega ja teatud aspektide ühtlustamisega infoühiskonnas, nii et me peame oma ajakava ühtlustama selleks, et äh, raport õigeaegselt esitada ja ka siin on muudatusettepanekute tähtaja esit-, muudatusettepanekute tähtaeg homme kell kaksteist ja hääletus toimub kahekümne neljandal märtsil. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et meie toetame ühtset digitaalset turgu. siin on kümme põhipunkti ähm, Junckeri plaanis, me toetame toetame kaupade ja teenuste vaba liikumist ja me toetame autoriõigust, kuid me oleme sinuga veendunud, et me ei saa kultuurivabast liikumisest ja kaitsest eemale liikuda ning põhiõiguste kaitsmine, sõnaõigus, mõttevabadus ja muud vabadused, nagu on ette nähtud äh, harta põhiõigused, neist tuleb samuti kinni pidada. direktiiv on nüüdseks aegunud Äh, seda ei ütle mina, vaid komisjon ise, kes toob välja, ähm, tõi välja vastavad probleemid intellektuaalomandi ähm, tippkohtumisel Lissabonis kaks tuhat kaksteist. endine digitaalagenda volinik palus äh, ähm, autoriõiguse läbivaatamist muutunud olukorra tõttu infosoki direktiiv oli viimane instrument, mis puudutas autoriõigust, kuid see tugines üheksakümne kaheksanda aasta tööle, kui Zuckerberg öö, ei olnud veel Facebooki leiutanud. kui siis kuulati öö, kassettide pealt muusikat või raadiost ja ka Euroopa Liit on tugevalt muutunud sellest ajast peale, nüüd meil on kakskümmend kaheksa erinevat riiki Euroopa Liidus, seega kuidas me saame siis äh, välisinvesteeringuid oodata, kui meie mm, ühendus koosneb kahekümne kaheksast erinevast riigist, kuidas me saame kompe-, konkureerida Ameerika platvormidega. autoriõiguse vallas palume äh, mm, sellesama direktiivi läbivaatamist siin on kirjas, et äh, on ette nähtud siseturu läbivaatamine ning süsteemi loomine, mis tagab ähm, siseturu konkurentsivõime. liikmesriikide seadusandluse ühtlustamine, eriti just autoriõigusest äh, ja sellega seotud õigustest lähtuvalt, aitab kaasa selliste eesmärkide saavutamisele. mõned teaduskeskused nagu näiteks näiteks Amsterdami ülikooli äh, teaduskeskus on võrrelnud erinevaid äh, võimalikke lahendusi. Euroopa Komisjon äh, kinnitas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et et äh, meil on veel terve rida puudujääke ja lõhesid, mida ei ole infosoki direktiivis käsitletud ega ka teistes autoriõigust puudutavates direktiivides. seega mm, võttes kõike seda arvesse, on meil vaja kaasajastada infosoki direktiivi selleks, et tagada suurem autoriõiguste kaitse suurtes ja väikestes Euroopa Liidu riikides. meil on vaja eh, lõpule viia eh, digitaalne ühtne turg, mis vastaks tarbijate nõudmistele. minu enda partei Viie Tähe liikumine töötab kõikide kõige nõrgemate ja kodanike huvides. autoriõiguse küsimus on väga tundlik küsimus, mis puudutab meid kõiki ja üsna üllatav on, et äh, nii vähe tööd on selles vallas ära tehtud. Mm. me oleme mm, meil ei ole mingisugust äh, võimalust siin oma rolli täita ja see seab äh, kahtluse alla ka meie valikute sõltumatuse peame lähtuma ühishuvidest ja kaitsma ka kõige nõrgemaid, kes on väikesed sõltumatud autorid ja loojad ning muidugi on vaja kaitsta kõiki Euroopa kodanikke. Need on põhimõtted, millest ma lähtusin oma arvamuse koostamisel ja mida ma tahaksin lühidalt nüüd ka äh, läbi vaadata. kõigepealt esimene punkt. ma arvan, et on äh, vajadus anda mõistele üldkasutatav ühtne määratlus ja sellega peab kaasnema iga riigi kohustus äh, vastavalt äh, ühtlustatud seadusandlusele vastavaid otsuseid vastu võtta. meil on vaja igale riigile Äh, anda võimalus lähtuda reeglitest ning äh, üldsuse edastamise põhimõtete täpsustada. üks kõige äh, mm, paremaid näiteid siin on Väike prints ja siin on vaja rõhutada ka seotud õiguste mm, rolli näiteks kino või muusikavaldkonnas olevad õigused. punkt number kaks. meil on vaja ähm, rõhutada üldsude edastamise definitsiooni olulisust, võttes arvesse Euroopa Kohtu hiljutist otsust ja digitaaltehnoloogia arengut. Euroopa kohtuotsus, mis puudutab üldsusele edastamist, äh, infrastruktuuri art-, kolmas artikkel, siin on vaja rõhutada tehnilisi aspekte, mis on erinevad eelnevatest ja rääkida ka uutest publikutest, millest ei ole varem juttu olnud, nii et kui äh, kolmas punkt. tahaksime täpsustada, et ähm, manusesse lisamine, ähm, linkimine ei tohiks olla üldsuse edastamise, üldsusele edastamise all. üldsusele edastamine ei tohiks olla allutatud Äh, need aspektid ei tohiks olla allutatud direktiivi artiklile kolm. Euroopa Kohus, tuletades meelde, mis on öeldud juba linkimise kohta, ütleb, et see ei tähenda uut Mm, linkimine ja manusesse lisamine ei tähenda uuele publikule suunamist, see tähendab, et äh, läbi embeedimise lisamine öö, äh, ei ole üldsusele edastamine, sellepärast ei tähenda see üldsusele edastamist ega mm, tehnilisi Ehm, aspekt. Ehm, esimees sekkub, me oleme kõik raportid lugenud, eh, sellepärast ei ole mõtet seda põhjalikult hakata kirjeldama, vaid palun välja tuua põhipunktid, sest kõik on eh, arvamust lugenud ja vabandust, meil on eh, piiratud aeg. jah, ma nägin, et siin on palju aspekte, mida ei mõistetud, sellepärast et äh, arvamus, äh, teksti maht on piiratud. Ähm, esimees palub kõne ajast kinni pidada ja neljas äh, punkt, teoste reprodutseerimine, seda mõistet tuleb veel vaadata üldsuse edastamise aspektist lähtuvalt. ja siin on vaja standardiseerida üldsuse edastamise mõiste. see mõiste töötati välja analoogtehnoloogia kontekstis, viies punkt, meie ei tee ettepanekut luua uusi piiranguid ja erandeid, kuid me soovime kohustuslikke piiranguid ja erandeid autoriõigusele Euroopas. see tähendab, et kõik piirangud ja erandid, mis puudutavad teadusarenguid või raamatukogusid, Äh, nende puhul tuleb rakendada kohustuslikke piiranguid ja erandeid kõikides liikmesriikides, sellepärast et äh, tead-, haridusteaduse raamatukogu on seotud oluliste eranditega ja siin on praegu diskrimineerimise olukord. seega nagu äh, esimest palusin lühidalt, tegemist on kontseptsioonidega, mis on äh, kaasatud raportisse. Euroopa Komisjon ütles selgelt, et meil on vaja kõrvaldada teatud viited, sellepärast et need loovad diskriminatsiooni. kuues punkt. rõhutan, et meil on vaja miinimumerand sisse viia sest äh, praegu kehtivate äh, analoogmudelil põhinevate erandite tõlgendamise puhul on vaja suuremaid äh, võimalusi, arvestades samal ajal Euroopa Liidu põhiõiguste hartas osutatud väljenduse teabevabaduse, kunsti ja teaduse vabaduse ning kultuurilise, usulise ja keelelise mitmekesisusega. see erand peab olema alati hinnatud kolmeastmelise testiga, nagu oleme välja toonud punktis viis viis. ka see läbivaatamine sai äh, ÜRO äh, raportööri toetuse ning seda tuleb rakendada uute kontekstide puhul. seitsmes punkt ökokompensatsioon, seega tuleb seda valdkonda kaasajastada, digitaalmakseid tuleb kaasajastada. meil on vaja suuremat läbivaatust kompensatsioonide vallas, sellepärast et kui keegi midagi ostab, siis tuleb vältida kuritarvitusi ning ühtlustada maksete tingimusi, võttes arvesse uut digitaalkonteksti. kaheksas punkt lõpeks, lõpuks tuleb läbi vaadata teenusepakkujate vastutus, eriti just arvesse võttes Euroopa Kohtu otsuseid ning artiklit kaheksa. E, loomulikult ei tohi need põhimõtted olla vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. Need põhimõtteid ei tohi vastu võtta ametkondade tasandil ja seda saab teha ainult kohtus ning see tähendab seda, et me ei tohi takistada riikide toimimist või teenuste pakkijate toimimist, kes paiknevad teises liikmesriigis. me peame siit välja jätma kolmandatele isikutele osutatavad teenused, nagu on praeguses tekstis. aitäh, et Äh, te pöörasite minu raportile tähelepanu, me peame lähtuma kodanike huvidest ja mitte hargmaiste ettevõtete huvidest. aitäh! Äh, väga olulised küsimused on siin äh, loomulikult kultuur, autoriõigus ja Ehm, loomingu tasustamine ja tunnustamine, ka see on osa põhiõigustest. ma arvan, et me teeme kõik suuri jõupingutusi, et äh, siin edu saame saavutada. siin on kaks äh, sõnasoovijat, kolleeg Köstler ja kolleeg Žulo. ning äh, lõpuks saab veel üks kolleeg sõna. kolleeg Trüppel ja äh, härra äh, Raimon, palun. kolleeg Raimon, palun. ja siis proua Trüppel. ja, ja äh, suur aitäh selle põhjaliku ülevaate eest ja selle raporti eest. Äh, sellega muutus nii mõnigi asi selgemaks. ma tahaksin siin välja tuua ka mõningad olulised aspektid, millega me peame tegelema ma olen ka õiguskomisjoni liige ja seetõttu ma olen väga huvitatud, kuidas arutelud toimuvad kultuurikomisjonis, sest ma vastutan ka autorikaitse teema eest õiguskomisjonis ja mina tahaksin esmajoones välja tuua selle, et meie kultuurikomisjoni liikmetena äh, oleme äh, vastutavad tasakaalustatud lähenemise eest kult-, kultuuri aspektide vahel, me peame kultuuri asju silmas pidama, kuid kui me räägime autorikaitseõigusest, siis sellega seoses me peame silmas pidama äh, mitte ainult kasutajate vaatenurki äh,, ehk siis äh, vabadusi, mis kasutajatel peaks olema, kuid me peame silmas pidama samal ajal ka seda, et digitaliseeritud maailmas äh, ka kultuuriloojad äh, Äh, kes loovad kultuuri, ähm, et nende õigused tuleb arvesse võtta ja see peab olema äh, meie keskmeks, meie arutelude keskmeks, äh, mida me peame kindlasti silmas pidama. ja kultuurikomisjonina peaksime meie selle teema tugevamini aruteludesse sisse tooma. see loomulikult tähendab seda, et autoriõiguse reform peab panustama ka selles, et kasutaja Äh, kui ta kasutab internetis sisalduvat sõnumit, äh, sisu, et ta ebakindlus, sellega seotud ebakindlus äh, eemaldatakse kultuuriloojad ja kasutajad peavad olema omavahel ühendatud seoses, nad tuleb kokku tuua ja see on väga suureks väljakutseks meie jaoks, kui me räägime autorikaitseõiguse reformist. see on tõesti väga suur väljakutse meie jaoks, aitäh. Grazie eh,, kolleeg aitäh, äh, kolleeg Žulov, palun. Merci, madame. aitäh. teen lühidalt kolm märkust, mitte kolleegi pika sõnavõtu kohta, vaid äh, arvamuse enda teksti kohta. esimene märkus äh, teksti kohta. ma olen väga üllatunud ja ka mures sellepärast, et siin ei ole loojaid ega kunstnikke kaasatud, hoolimata sellest, et nemad on ju esimesed, keda autoriõiguse muutmine puudutab. teiseks, ähm, see puudutab ähm, juriidilist mehhanismi, millele on viidatud, Äh, arvamuses. tegemist on juriidilise süsteemiga, mis on äh, täiesti võõras Euroopa äh, süsteemi jaoks, siin viidatakse USA süsteemile ja mis tarbijad loojatena paneks raskesse olukorda. Fair use süsteem on täiesti võõras meie jaoks ja siis äh, saab äh, vaidlusküsimusi lahendada ainult äh, kohtutes, mis tähendab väga pikki menetlusi. siis ähm, lisaerandite läbivaatamine, mis on ette nähtud direktiivis kaks tuhat üks, loojad peavad olema vabad oma traditsioonide raames ja kõik erandite läbivaatamised peavad olema öö, peavad tuginema tõenditele. ma arvan, et me soovime kõik loomingut ja mitmekesisust kaitsta Euroopa Liidus ja ma loodan, et muudatusettepanekute etapis on meil võimalus saavutada suuremat tasakaalu ja täpsust selle arvamuse puhul, aitäh! aitäh, äh, härra Krasnojevski, palun! no ja dziękuję bardzo. Dziękuję. ja suur aitäh. ma tahaksin tänada autorit e, selle arvamuse eest, kuid mina jagan neid kriitilisi seisukohti, mida siin on väljend, väljendatud. ja seda sellega seoses, mis puudutab e, loojate e, ja artistide rolli ma arvan, et me peaksime olema selgesõnalisemad, kui me ütleme, kellel on avalik juurdepääs ähm, sisule ja me peame eristama kasutust kon-, kommertseesmärkidel ja mittekommertseesmärkidel, see tuleks äh, selgelt äh, ära määratleda ja lisaks ka äh, kasutus hariduslikel eesmärkidel on vaja äh, Äh, ära defineerida äh, lingid, äh, lingid kommertslikel eesmärkidel ja mittekommertslikel eesmärkidel on absoluutselt erinevad asjad. ja ma arvan, et seda tuleks ka siin arvamuses esile tõsta. võib-olla tuleks teha siia sellesisuline muudatusettepanek. loovsektor vähemalt Poolas on äh, väljendanud äh, kriitikat äh, autoriõiguse territoriaalsuse küsimuses. loomulikult võime me mõelda territoriaalsuse reformimise peale, kuid praegusel hetkel ähm, toimib süsteem hästi, kus kaitstakse riiklikku kultuuripärandit ma olen nõus paljude aspektidega, mida raportöör on välja toonud, juurdepääs kultuurile lihtsamaks muuta äh, näiteks, aga samal ajal me peame kindlasti arvesse võtma ka neid aspekte, mida mina siin esile tõstsin, aitäh. aitäh, nüüd härra Raimon ja proua Trüppel ja siis on kõnelejate nimekiri ka lõpukorral ja suur aitäh, ma saan siis ka väga lühidalt teha. mina leian, et see äh, dokument on üldiselt üsna tasakaalustatud äh, ja äh, eriti, kui me võtame arvesse seda pikkuse piirangut, mis siin on, siia saab muudatusettepanekuid küll lisada, kultuurikomisjonis ei vastuta me mitte ainult Äh, loojate õiguste eest, vaid ka kogu rahva ja äh, publiku äh, õiguste eest, kes seda sisu tarbib ja neid õigusi tuleb ka silmas pidada. minu jaoks äh, on väga oluline tegeleda selle teemaga, mis puudutab suhteid looja ja publiku vahel ja autoriõiguse reformi raames peaksime tugevdama mõlema osapoole õigusi äh, ja eh, meie ju esindame neid mõlemaid pooli eh, siin komisjonis. Eh, aitäh. suur aitäh ja proua Trüppel, palun. ja ma teen väga lühidalt, kui me räägime autoriõiguste ja seotud õiguste harmoniseerimisest, siis ma arvan, et me peaksime lähtuma alates, alati kõrgest kaitstuse tasemest Äh, äh, ja me peaksime tuginema erandite süsteemile, piirangute süsteemile, sellel on äh, häid põhjuseid, aga samal ajal me peame tagama õiglase kompensatsiooni autoritele, kui nende õigusi on rikutud, mis puudutab muuseume, arhiive ja raamatukogusid, siis me teame seda nähtust, mis aset on leidnud ja ma arvan, et meil peaks olema suurema era, erandina võimalus tegeleda ka online sisuga. me peaksime rõhutama rohkem ka äh, Äh, lepinguliste positsioonide parandamist, äh, kui me räägime äh, loojate õigustest ja vahendajate õigustest. No. kas komisjon soovib midagi omalt poolt lisada, kui mitte, siis kindlasti ootab meid ees huvitav töö muudatusettepanekutega ja kultuurikomisjoni eesmärk on tasakaalustada autoriõigus ja õiglase tasu äh, aspekt ja vaatame ka, milline on panus Euroopa majanduskasvu innovatsiooni ja konkurentsivõimesse. me peame laiendama loomulikult ka üldsusele ligipääsu lähtuvalt muutunud kontekstid, kuid siin on kolm teemat. autorid, publik ja ka vahendajad ilmselt just kaubandusdirektiivi raames saame meelde tuletada, et see teema on viimastel aastatel väga palju muutunud ja meie ees on internetihiiud, kes ei ole Euroopa päritolu ning tihtipeale kuritarvitatakse autoriõigusi selles raames. loomulikult palun teil kõigil panustada arvamusse ja lähtuda meie komisjoni pädevusest, sest ähm, meie töö peab olema seotud meie konkreetse pädevusvaldkonnaga. tänan transportööri äh, ja kõiki kolleege, kes sõna võtsid. Lähme nüüd siis viimase päevakorrapunkti juurde. äkki meil pikaks aruteluks aega ei ole. üheksas päevakorrapunkt TTIP, kolleeg Trüppel on selle arvamuse koostajaks, mis puudutab Atlandi-ülest kaubandust ja investeerimispartnerlust ja me oleme erinevate fraktsioonidega kokku leppinud, et meie avaldame arvamust, sest mm, Mm, me peame keskenduma veel kord sellele, mida on öelnud komisjon, nõukogu ja parlament, et audiovisuaalvaldkond on TTIP-ist välja jäetud ja me peame äh, seda rõhutama oma arvamuses ma arvan, et ma olen äh, selle arvamuse eesmärgist õigesti aru saanud. üheksandaks märtsiks tuleb esitada muudatusettepanekud, kuueteistkümnendal aprillil toimub hääletus ja äh, kaubanduskomisjon koguneb kuuendal-seitsmendal mail proua Trüüpel, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esinaine, ma usun, et poliitiline huvi kultuurikomisjonis on just tulla välja selgete formuleeringutega juhtkomisjonile Intale sellega seoses, mida me tahaksime näha audiovisuaalteenuste ja kultuuriga seoses TTIP leppes. ma alustan kõigepealt UNESCO kultuurilise mitmekesisuse konventsiooniga, sellepärast et selge oli see, et Euroopa Liit rõhutas seda konventsiooni suurel määral me oleme seda toetanud, selles konventsioonis öeldakse selgelt, et kultuuri audiovisuaalteenused on alati tuhanded oma loomult, eh, nad on kommertskaubad, eh, kui nii võib öelda, aga samal ajal Neil on ka identiteet ja sõnum eh, ja seetõttu ei allu nad konkurentsipoliitika reeglitele nagu teised kaubad ja seetõttu on minu arvates väga oluline see, et meie oma arvamuses äh, ütleme nüüd väga selgelt välja selle, et me tahame selget viidet siduval viisil sellele UNESCO konventsioonile ja seetõttu olen mina teinud ettepaneku, et me tagame üldklausliga selle, et võetakse arvesse ka lepingut ja UNESCO konventsiooni kultuurilise mitmekesisuse osas et äh, me äh, säilitame ja võtame vastu mis tahes meetme selleks, et toetada ja reguleerida audiovisuaalteenuseid äh, tulevikku suunatud viisil ehk siis tehnoloogiliselt neutraalselt. ja minu arvates on ääretult oluline see, et see võimalik regulatsioon oleks võimalik tänases maailmas ja homses maailmas ja seetõttu me tahamegi seda võimalust toetada ja reguleerida, me ei taha seda, et audiovisuaalteenuseid peetaks digitaaltooteks. ameeriklased ei ole UNESCO konventsioonile kultuurilise mitmekesisuse küsimuses alla kirjutanud ja seetõttu nemad on väga huvitatud ainult digitaaltoodetest rääkimisest, need on kommertskaup ja meie peame omalt poolt nõudma seda, et sellised tooted on alati duaalse iseloomuga ja seetõttu meie tahame teistsugust toetust ja regulatsioonipoliitikat selles vallas. mina ei taha seda, et kultuuriteenused või tugeva kultuurilise komponendiga teenuseid Äh, mm, äh, oleksin äh, ohustatud, ma ei taha, et TTIP ohustaks ka kokkulepetud raamatuhinnasüsteemi ja seetõttu me peaksime väga selgesõnalised ka nendes küsimustes olema ja ma tahaksin üldklausliga tagada ka selle, et on võimalik vastu võtta või säilitada mis tahes meetmeid selleks, et hariduslikke teenuseid toetada täielikult või mis tahes osas, need, mis on täielikult või mis tahes osas avaliku sektori rahadega rahastatud, muutunud ja äh, et ka erasektori haridusteenused peavad vastama samadele kvalifikatsioonidele nagu riikide poolt pakutavad teenused. ja minu ettepane on teha tööd positiivse loetelu lähenemisviisi abil, ehk siis me defineerime ära selle, mida meie pakume altpoolt liberaliseerimiseks, sellepärast et see annab palju rohkem võimalusi kui negatiivse nimekirja lähenemine. kui on uusi arenguid negatiivse nimekirja puhul, siis seda ei mainita seal, kuid Äh, positiivse loetelu, loetelu puhul on äh, rohkem manööverdamisruumi meil. ja äh, minu ettepanek on ISDS-i puhul see, et ja mina arvan, et meil on väga hästi välja arenenud õigussüsteem, kohtusüsteem nii Euroopa Liidus kui USA-s ja seetõttu eh, mina oma fraktsiooni nimel ütlen, et meil seda instrumenti vaja ei ole. Need on need põhilised aspektid, millega ma täna tahaksin tegeleda ja suur aitäh teile ja ootan pikisilmi teiepoolseid ettepanekuid ja kommentaare. aitäh selle kokkuvõtlikkuse ja selguse eest, proua Kammerväärt ja siis härra Morgan. ja suur aitäh mul ei ole tegelikult sellele mitte midagi eh, juurde lisada, minu arvates see dokument on suurepärane ja ma sellega lõpetangi. kolleeg eh, eh, <laughs> Morgano. palun nüüd härra Morgano. lühidalt. jah, kõigepealt tänan proua Trüppelit selle pühendumuse eest arvamuse koostamisel. sõltumatult äh, poliitiliste fraktsioonide arvamustest leian, et väga huvitav oleks VKE-de jaoks äh, see, kui haridus ja kultuur, kui need aspektid, mida äh, esimest rõhutas, tõepoolest välja jääksid e TTIP-st ma viitan siin kahe tuhande viienda aasta UNESCO otsusele, mille järgi hariduse ja kultuuri toetus jääb alati kaubanduslepingutest välja, kuid see siin ei ole hõlmatud teised teenused nagu arhiivid, muuseumid ja raamatukogud proua Trüppel on väga täpselt oma eesmärgid arvamuses välja toonud ja viidanud ka üldisele klauslile vajadus UNESCO konventsioonile ja GATS-ile viidata. väga hea on ka see, et toimub kohtumine kaubanduspeadirektoraadiga mina sain asjast aru niimoodi, et on teatud kahtlused juriidilisest aspektist lähtuvalt. nii et hea oleks komisjoni arvamus ära kuulata, sest tuleb tagada TTIP läbirääkimistest audiovisuaal- ja kultuurivaldkonna väljajätmine, eriti mis puudutab digitaal- ja haridusmaailma. ma arvan, teise klausliga probleemi ei ole, mis puudutab äh, teenuste osutamist, millele viitas ka proua Trüüpel. teistes äh, küsimustes, mis välja toodi, ehk kas oleks vaja luua positiivset nimekirja või negatiivset nimekirja selle kohta, pean ütlema, et mul ei ole mingisugust eelistust, ma ei tea. ütlen ainult, et kui me loome ainult positiivse nimekirja, nagu tehti viis aastat tagasi, siis näiteks ähm, teleülekandeid äh, sinna kaasata ei saaks. ma räägin äh, Äh, siin tulevikuperspektiividest ja kui komisjon äh, saaks meile rohkem elemente siin anda, siis saaksime leida ka võimaluse äh, hinnata olukorda ühtsemalt. veel üks tundlik küsimus tegemist on küsimusega, mis puudutab või ei puuduta kultuurikomisjoni, tegemist on horisontaalse mõõtmega, mis puudutab kogu kaubanduslepingut, sellepärast leian, et sellise mehhanismi kaasamist võib tunnustada ainult siis, kui on tegemist väga selge instrumendiga, ma arvan, et kui on vaja üldist hinnangut anda, siis peavad olema meil garantiid. ma võin siin muidugi terve nimekirja ette lugeda, aga ma seda siiski ei tee. seega kinnitan üle, et nagu sotsialistide variraportöör ütles, toetan täielikult äh, raportööri seisukohta, kas äh, Te soovite üle kinnitada, et te soovite sõna, sest meil on väga vähe aega jäänud. Köster. Ah, yeah. Köster, Mikkels, Feraja. siis Mikkels, Feraja, Nadine Alfi ja Krasnodevski. kas kõik soovivad sõna? üks minut igaühele, muidu võtan teilt mikrofoni ära proua Trüüpel esitlesin väga head dokumenti, peamised punktid on siin ära toodud ja teda tuleks ka selles toetada, võib-olla veel kolm asja, mille üle peaks mõtlema järele. esimene puudutab regulatiivkoostööd äh, haridus- ja kultuurivaldkonna äh, jaoks, mida see tähendab Euroopas, milliseid ohte see taga kaasa toob, teiseks me peame tugevamalt rõhutama seda, et äh, kontinentaal-Euroopa Euroopa äh, autoriõigus versus Ameerika autoriõigus, sellega tuleb tegeleda ja kolmandaks me peame silmas pidama ka seda, et TTIP-iga me ei ava ust, mis äh, ei võimalda meil äh, enam avalik-õiguslikke saat-, e-, edastajaid luua raha, riigi rahaga järgmine kõneleja on suur aitäh, üldmärkused. Ähm, ma oleks tahtnud seda juba varem näha, sest praegu meil on väga vähe aega ja erinevate fraktsioonide variraportöörid ei saa piisavalt kõneaega ja minu arvates ei ole väga tõhus äh, niimoodi tööd teha. teiseks tahan äh, öelda, et äh, tänan Helgat Rüüperit suurepärase raporti eest, enamike punktide puhul me oleme ühel meelel olulise, oluline on see, et äh, audiovisuaalteenused äh, ja audio, audio, audiovisuaalmeedia teenused äh, peaksid selle alt välja jääma, sellega ma olen nõus. ma tahaksin mõningate asjade puhul veel täpsustusi ka kuulda, aga on üks punkt, mille puhul me fraktsioonina ei saa nõus olla, see puudutab üldine taga, see puudutab üldist tagasilükkamist ISDS-i puhul me peame silmas pidama seda, et äh, süsteem peab olema hea ja tasakaalustatud ja oluline. Äh, paljudel Euroopa Liidu äh, liikmesriikide ja teistes riikides on ka sellised süsteemid juba olemas ja ähm, ma Äh, arvan, et üldiselt seda äh, välja lülitada ja kõrvale heita ei tohiks. Äh, me peaksime sellest veel rääkima. aga see raport Äh, ei ole rääkinud mitte ainult äh, kultuuriga seotuvatest küsimustest, vaid peaks rääkima ka sellest ISDS-ist ja nüüd see positiivse loetelu küsimus või negatiivse loetelu küsimus. Äh, meil on olnud komisjoniga kokkulepe, meil on olnud komisjoniga arutelusid sellel teemal Äh, uusi aspekte tuleb üksikult läbi arutada selles vallas ja ähm, negatiivsed nimekirjad, kus on arvatud, mis välja jäävad, saadavad selgema, konkreetsema, piiravama sõnumi välja. igal juhul tervitan ma seda äh, dokumenti, see saadab Kultuurikomisjoni nimel välja selge signaali. aitäh, palun nüüd proua Adinolfi ja siis härra Krasnodemski mõlemad variraportöörid, kuid palun kõigil piirdu ühe minutiga. on üks asi, mis minu arvates sellest raportist oli täielikult puudu. ja see puudutab äh, positiivseid aspekte ja mõjusid, mis tipp-tipil äh, kultuurile on see on võib-olla ainult ääremärkus, aga juurdepääs USA kultuurile on kommunismi ajastul meie jaoks olnud äh, kui taevakingitus. vabad sõnumid, mis meieni jõudsid, võib-olla ainult üks positiivne lausegi äh, võiks siin sees olla, et meie, eurooplased, äh, saame saavutada lihtsama juurdepääsu USA kultuuripärandile. ja loomulikult äh, et ka Euroopa eh, loojatel on juurdepääs eh, USA turule teiseks, eh, ma olen nõus sellega, et audiovisuaalsektori erandit tuleb rõhutada, kuid võib-olla oleks võimalik terminoloogiat konkreetsemalt ära kasutada, näiteks kultuurikomponendiga teenused, mida need tähendavad, mida, mida see tähendab? ja nagu eelnev kõnelejagi ütles, siis äh, kahepoolseid leppeid on juba väga palju. ja mina ei ole tegelikult selle vastu põhimõtteliselt, sest see võimaldab meil siin kodus asjad korras hoida ja luua korda menetlusi Euroopa tasandil ka sügavale laiendada, aitäh! aitäh, proua Dinalfi, palun tehke lühidalt. ma tahtsin öelda, et minu meelest ei saa alahinnata ohtusid, mis tulenevad sellest segadusest. me lihtsalt ei tea, mis asi on kultuurtee, kultuuriteenus, minu jaoks audiovisuaalteenused on kultuuriteenused ja nagu proua Trüppel ütles, siis ma olen selle seisukohal, et need aspektid on väga olulised, kuid verba voolant ja seega me ei tea, mis on kirjas kaubanduslepingus, see kõik on salajane, me ei tea, mida öeldakse ähm, Euroopa riikide loometegevuse või kultuuri kohta ja see on ohtlik. ja suur aitäh, ütleb kolleeg Michals. mina tahaksin pöörduda hea meelega tagasi selle juurde, et äh, esmajoones tuleb anda variraportööridele sõna. teen väga lühidalt, mina leian, et see arvamus on väga tasakaalustatud. kõigepealt ISTS-i küsimus ja äh, nõue erandi reeglistiku kohta on üks aspekt, mida ma tahaksin siin esile tõsta, kus meil oleks vaja tugevamat häält. me ju kõik oleme kuulnud seda, et äh, audiovisuaalvahendid on äh, välja võetud kultuuri toaalse äh, sisu rõhutamine on meie arvates õige, aga USA-l on ju kaubanduslepikuid, kus audiovisuaalteenused on ka kaubana defineeritud ja siin teeme meie omalt poolt muudatusettepanekuid selleks, et sellel punktil oleks suurem läbilöögijõud, aitäh! või Iruna? aitäh, kas proua Trüppel soovib midagi lõpetuseks öelda? ja ma ütlen vaid. ja vabandust, kas komisjon soovib midagi veel vahele öelda? praegu. Naturalmente brevissimo. Thank you, very shortly ja suur aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, sest et teil ei ole aega enam jäänud. ma tahaksin äh, tuua välja kolm aspekti. esimene äh, viide UNESCO konventsioonile äh, see, mida me varasemalt oleme öelnud, on see, et jah, keegi, kes ei ole UNESCO konventsiooniga liitunud, nagu näiteks USA, eh, siis nende jaoks ei ole lihtne viidata sellele konventsioonile, kuid see ei välista seda, et põhimõtetele võiks eh, viidata, mis UNESCO konventsioonis on ära toodud, näiteks kultuuriline mitmekesisus. Eh, see on midagi mida on palutud komisjonil saavutada Äh, vabandust, mida on nõukogul palutud saavutada äh, ja äh, toetused kultuurisektorile, ma arvan, et me oleme varasemalt selgitanud seda, et kui me räägime toetusi või subsiidium, toetustest või subsiidiumist, siis tavaliselt neid kaubanduslepetesse ei ole pandud nii Euroopa Liidu kui Ameerika poolelt, eriti kui me puut-, räägime sellistest teenustest ja kui tahetakse endiselt subsideerida näiteks Euroopa Euroopa keelekursuse pakkujaid näiteks nagu ähm, mõni Saksamaa äh, koolitusasutus, aga ei taheta anda teistele äh, toetust, siis äh, see on võimalik, TTIP ei muuda seda olukorda. subsiidiumid, toetused ei ole hõlmatud Äh, teenuste ja investeeringute liberaliseerimise peatükkidega mis tahes äh, lepingute puhul ei Euroopa Liidu ega ka Ameerika poolelt. ja kolmas punkt, mida siin mainiti, puudutas äh, kultuurilise komponendiga teenuseid, nagu te teate, siis meil on sellise laia piiritlusega probleeme, sest et nagu te teate, meil GATS-is on mitmeid kaugeleulatuvaid reservatsioone ja erandeid sellistele teemadele nagu muuseumid, arhiivid ja raamatukogud aga mõnedel liikmesriikidel on eh, ka kohustusi näiteks eh, teatrirühmade loomisega seotes, seoses või eh, muusikurühmadega seoses, need on siis erandid või, või kohustused, mille mõned liikmesriigid on võtnud katsi raames ja neid ei saa kahepoolselt kaubale, kaubanduslepped õõnestada ja seetõttu äh, me oleme minevikus erinevaid kultuurisektoreid kaitsnud, audiovisuaalsektorit täielikult, mõned kultuurisektori allsektorid on sellised, mille puhul liikmesriikidel on kohustusi katsi raames, see on kõik, mida ma tahtsin öelda, aitäh. see kolleeg Truppel. proua Truppel, palun. Um, aitäh nendele kolleegidele, kes sõna võtsid, me teeme kindlasti tööd edasi nüüd muudatusettepanekute kallal, aitäh. Äh, aitäh selle kokkuvõtte eest eest, meil on võimalus nüüd esitada muudatusettepanekuid. ma vabandan, et ajakava oli nii tihe, aitäh mind mõistmast, kuid saime läbi vaadata arvamused, mis on seotud teiste ähm, komisjonide raportitega, mis äh, võimaldab meil ajakavaga kiiremini edasi liikuda. igal juhul õnnestus meil ajakavast kinni pidada ja nüüd palun teil äh, saalist lahkuda, sest algab koordinaatorite kohtumine. meil on siin äh, kiireloomulisi küsimusi vaja arutada ja palume ka tõlkidel pisut veel siia jääda mõneks minutiks, et see